okay, welcome everybody. tere hommikust kõigile. mul on väga kahju siin näha nii vähe teie kolleege, meie kolleege, võib-olla on põhjus sama, eh, mis oli eh, voliniku hilinemise taga, nimelt eh, väga halvad liiklusolud täna Brüsselis, nii et võib-olla kolleegid on ummikus, aga tere tulemast volinik Almuniale meie arvamuste vahetusele. viimati kohtusime teiega kahekümne üheksandal novembril ja järgmine on tulemas kaheteistkümnendal juulil. nii et eh, tere tulemast, eh, härra volinik! nagu ma mõistan, teil on nii mõndagi meile öelda, nii et eh, annangi kohe võimaluse teile siis sõna saamiseks ja pärast tavapärane küsimuste-vastuste voor, nii nagu ikka. suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud suur tänu eh, majanduskomisjonile ning eh, suur tänu ka Sharon Bowlesile, teie esinaisele, et te taas kord kutsusite mind ehm, endaga kohtuma ja tahaksin täna keskenduda eh, paljudele sellistele küsimustele, mis konkurentsipoliitikat edasi viiab, majandus üldhuviteenuste direktiivist ning trustide vastase seadusandluse äh, sest räägiksin ning ka riigiabi andmisest pankadele ning räägiksin ka teistest algatustest finantssektoris. alustaksin aga kõige olulisemast algatusest. homme kavatsen ma esitada äh, volinike kolleegiumitele äh, reeglid äh, majandus, üld- või majandusteenuste alase riigiabi puudutava seadusandluse sellepärast et senine pakett äh, siis päädib selle aasta novembris. Lissaboni leping tõstis äh, avaliku huvi teenused äh, prioriteedina kõrgemale ning samas tunnustatakse nende teenuste mitmekesisust Euroopa sotsiaalmudelis. aluslepingu lõige kakskümmend kuus tunnustab seda, kui oluline on teenuste ja taskukohaste teenuste lai levik, mida meie ka toetame samas äh, äh, viidatakse ka sellele, et äh, kohalikel ja regionaalsetel omavalitsusel on väga suur roll nende teenuste organiseerimises. lõige neliteist aluslepingust annab mandaadi nii Euroopa Liidule kui ka liikmesriikidele tagamaks seda, et need äh, teenuse, neid teenuseid äh, pakutakse vastavalt majandus- ja sotsiaalsetele tingimustele ja meie põhimõtetele ning lõige neliteist annab ka uue õigusliku aluse Euroopa Parlamendile ja Nõukogule need põhimõtted ja tingimused äh, paika panna. on väga oluline viidata ka selle, et riigiabi ei puuduta mitte kõiki avaliku sektori teenuseid. see reform, mis tuleb arutelule homme komisjonis, on niinimetatud üldhuvi äh, teenused. Nende teenuste kategoriseerimine peab siis lähtuma vastavalt Euroopa seadusandlusest ja riigiabi seadusandlusest. see reform, mis arutelul homme on, baseerub äh, meie ainupädevusel komisjonina siis riigiabi kontrollimisel, nii nagu lõige sada kuus aluslepingust ette näeb Äh, selleks, et äh, kompenseerida siis äh, see toetus, mida need teenused saavad riigieelarvest. kriis on nende teenuste olulisuse veelgi teravamalt esile toonud, väga paljud inimesed sõltuvad nendest teenustest, kuid samas väga paljud valitsused on tõsiste eelarvesurvete all. ja sellised tingimused muidugi eeldavad seda, et me olemasolevaid ressursse mõistlikumalt kasutaksime ja seega tuleb kindlasti avaliku teenuse osutajale kompenseerida selle teenuse osutamine ja tagada mõistlik äh, kasu samuti, kuid need nii-öelda post-altmarki äh, reeglid ei võta praegu arvesse seda, kuidas avaliku teenusega seotud kulud äh, tekkisid, me ei saa võtta iseenesestmõistetavana seda, et kui mõnele ettevõttele antakse kohustus avalik äh, teenus, äh, teenust pakkuda, et see on, et nad on läbinud pakkumisprotsessi. kuid on olu, ülioluline, et neid küsi-, et küsimusi selle kohta esitatakse, eriti just nimelt äh, nii-öelda võrgustiku infrastruktuurides, näiteks nagu postiteenused või avalik või ühistransport. reeglid peaksid olema ka lihtsamad Äh, lihtsamalt rakendatavad liikmesriikides ning suurendama ka õiguskindlust. see vastab otseselt äh, nendele ettepanekutele, mille on teinud äh, huvipooled, liikmesriigid või teie parlament, nimelt väideti, et senine pakett on olnud liiga keeruline uued suunised võtavad arvesse avalike teenuste mitmekülgsuse Euroopas, mis äh, ulatuvad nii suurtest kommertsteenustest kuni sotsiaalteenusteni, näiteks nagu vanurite eest hooldamisteenused kohalikul tasandil. ja seega tooksin sisse selle põhimõtte, et äh, meie järelevalve peaks olema samuti mitmekesisem, proportsionaalsem ning äh, kohandama peaks seda vastavalt teenuse iseloomule. see tähendab seda, et mõned kohalikud teenused äh, või sotsiaalteenused, äh, mis otseselt ei puuduta konkurentsivõimet, äh, peaksid olema lihtsamini pakutavad. nagu ma ütlesin, homme toimub siis lõpparutelu ja selle arutelu lõpuks see arutelu peaks siis suvel päädima konkreetse paketiga, mis peaks asendama novembris äh, aeguvat paketti ja kavatsen kindlasti parlamenti teavitada arengutest, nii nagu ma seda seni olen teinud. Äh, välja, see reform ei ole ainus riigiabi reformi, ainus riigiabi reform. kuigi me üritame pankade ülesehitamise puhul keskenduda äh, üksikutele, igale pangale üksikult, äh, on tulemas uued riigiabi suunised ka selles valdkonnas. samuti Euroopa heitkoguste kauplemise süsteemi ja riigiabi suunised äh, saavad no, noorenduskuuri. samuti ka laevaehitus- ja merendussektoris ning äh, vahearuanne innovatsiooni ja teadusarengu paketi osas. kogu see töö peaks veel siis äh, ühele poole saama sellel aastal. otsused tuleb langet-, otsused, mis tuleb langetada hiljem, Äh, selles osas on uued regionaalabi suunised tulemas, äh, samuti lairibaühendussuunised ning uued suunised äh, filmi- ja audiovisuaalsektori toetuste saamiseks, samuti riigiabi, mis lähetaks, mis läheb lennuliinidele ja lennujaamadele, saab uuendatud, kuid konsultatsiooniprotsess käivitatakse siis kuu aja pärast kuid äh, üldiselt näeme me siis ette laiemat riigiabimenetluste reformi. loomulikult on olulisem, et riigi, riigiabi reeglid oleksid selgemad. Äh, nüüd antitrust äh, menetlusest räägi-, rääkides siin lähtume kindlasti ekspertide seisukohtadele, kogu see pakett Äh, paketireform baseerub just nimelt konsultatsiooniprotsessil ning minu senistel kogemustel, äh, olles aasta juba olnud konkurentsivolinik ning uus pakett peaks valmis olema ka suve lõpuks ja lisaks sellele äh, kollektiivhagid, sellest me oleme mitu korda rääkinud. konsultatsiooniprotsess peaks lõppema novembris ning komisjon võtab kollektiivhagi printsiipide osas seisukoha selle aasta lõpuks pärast seda aastal kaks tuhat kaksteist kavatsen ma esitada õigusliku algatuse e, erasektoris seadusandluse jõustamise kohta ja nüüd e, mõni, mõne sõnaga töö kohta, mida me oleme teinud e, finants- ja pangandussektoris. viimase paari aasta jooksul pärast kriisi lahvatamist oleme me pidanud uuesti üles ehitama meie finantssüsteemi ja tagama selle, et taolised kriisid mitte kunagi enam esile ei kerkiks kasutame endiselt veel ehm, eriolukorra režiimi, nii nagu on ette näinud äh, alusleping, turutingimustest sõltuvalt äh, peaks uus pakett äh, pankade ülesehituse osas, rekonstruktsiooni osas, vabandust, jõustuma esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist. ühel meie varasematest kohtumistest palusite te komisjonil läbi viia uuring selle kohta, kuidas me hindame seda suurt avaliku sektori poolset pankade väljapäästmist. see uurimus on äh, peaaegu valmis ning juulis äh, annan oma hinnangu. kõik teavad seda, et Euroopa maksumaksjale on see läinud kõik väga kalliks maksma öö, äh, olen rääkinud sellest juba varem, ei hakka neid arve, mis see kõik on läinud maksma öö, ütlen ainult nii palju, et äh, liikmesriigid on öelnud, et kaks koma kolm miljardit eurot äh, äh, kulutasid nad aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa üks koma üheksa milja-, üks koma kuus miljardit. kahe tuhande kümnenda aasta arvud ei ole veel meieni jõudnud need on, meie peame tagama ka selle, et pangad ise annaksid vähemalt miinimumosa omaenda väljapäästmisest, mitte ei ootaks seda, et riigisektor neid pidevalt toestaks ja nende ärimudelid peavad olema mõistlikumad ja jätkusuutlikumad ja tagada tuleb ka see, et lisaks siis abikavadele ei saaks nad ka riigiabi või kapitalitoetust seni oleme me võtnud vastu kolmkümmend kaks finantsrestruktureerimise otsust, eh, seirame väga pinevalt seda, kuidas meie poolt seatud tingimusi täidetakse ja kuidas see restruktureerimisprotsess läheb, see ei ole sugugi aga lihtne alati. turg on meile saatnud signaale selle kohta, et mõned eh, toetust saanud pangad on eh, väga agressiivselt käitunud ja kui sellised tõendid meieni jõuavad, siis me koheselt astume ka samme sellise käitumise kontrolli alla saamiseks komisjoni töö aga ei ole lõppenud, me kavatseme oma otsuste rakendamisel pinevalt jälgida seda, et neid otsuseid järgitakse ja me toetame pankasid nii kaua, kuni nad seisavad oma jalgadel ja enam riigi toetust ei vaja ja kõik otsused tuleb väga detailselt läbi vaadata samal ajal aga meie pangandussektori restruktureerimine Euroopas tervikuna ei ole samuti läbi praegu on pooleli veel kakskümmend kolm sellist juhtumit, kus äh, otsus pankade restruktureerimise kohta ei ole veel võetud, see puudutab just nimelt Iiri pangandussüsteemi, kus äh, olukord äh, täna on meid viinud juba tänu riigivõlale selleni, et Euroopa Liit ja IMF on pidanud sekkuma see puudutab ka nelja Saksa panka, Äh, Baierimaal ja Põhja-Saksamaal ja Hippo äh, kinnisvarapank ning mõned äh, Kreeka, Austria, Portugali ja Sloveeni pangad on samuti vaatluse all. ilmselt esitatakse veel mõned taotlused pärast taluvustestide läbiviimist loomulikult iga kaasust vaadatakse eraldi, kuid meil on üldpõhimõtted, mida me järgime, ma toon tuletan meelde, mis need põhimõtted on. kõigepealt äh, kõik pangad, mis abi saavad, peavad äh, tagama usaldusväärsuse pikas äh, faasis, neil peab olema lai kapitalibaas, nad peavad tagama usaldusväärsuse, nad peavad olema tulutooted selleks, et nad saaksid anda krediitid äh, äh, peremajapidamistele ja ettevõtetele. see eeldab seda, et pangad keskenduksid oma peaasjalikule tegevusele ning loobuma kõikidest sellistest ettevõtmistest, mis on kahju toovad ning äh, riigiabi peab äh, kasutama siis restruktureerimiseks, äh, selleks et maksumaksja osa selles vähendada ja oluline on see, et pangad maksaksid ka maksu riigile selle toetuse eest, mida nad saavad ja et nad ei maksaks välja dividende ja suuri boonuseid seni, kuni neil ei ole piisavalt kapitali. ning kindlasti ei saa nad kasutada agressiivsemaid äh, meetmeid kui need pangad, kes ei ole toetust saanud. Äh, me ei äh, luba sallida seda, et pangad loodavad tõesti ainult riigi rahakotile probleemide korral. kui me nii laseksime edasi minna, oleks see kindlasti halb poliitika. ja seega ei saa need pangad, kes on abi saanud, uusi varasid endale omastada pangad äh, peavad oma teatud varad ümber jaotama ja uued, äh, uue hinnapoliitika võtma kasutusele. ja mõneti endiselt me tegutseme äh, veel finantsstabiilsuse ja, ja riigisektori rahanduse kaitsmisega, üritades siis samal ajal tagada kõikidele võrdsed võimalused. nüüd kriisijuhtimise ja, ja ennetamise alane töö, me praegu näeme ette, finantsinstitutsioonide rekonstruktsiooni eh, uued suunised, mis peaksid siis esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist käivituma, kui turg seda lubab. aga igal juhul meie oleme valmis uue režiimi käivitama siis juba esimesest jaanuarist järgmisest aastast. nüüd vaadates natukene pankadest kaugemale, riigiabi ja konkurentsipoliitika on minu meelest eh, mõistlik eh, mootor selleks, et tagada finantsturgude reguleerimine Euroopas, tooksin mõned näited selle kohta mis puudutab äh, äh, maksekaarte, mobiil- ja internetiüleseid makseid, oleme keskendunud koostoimevõimele, majandusjuhtimisele ning läbipaistvusele. paralleelselt nende algatustega, mis on arutelul täna parlamendis, oleme me äh, Mastercardi ja Visa vastu esitanud teatud nõuded, see puudutab teenustasusid, mida nad võtavad piiriüleste tehingute eest Äh, Visa Europe äh, äh, on kehtestanud sarnaseid tasusid ka näiteks teebetkaartide osas. kavatseme jätkuvalt vaadata, milliseid makse võtavad need ettevõtted siis piiriüleste tehingute pealt ja keskendume üheksale liikmesriigile. Standard and Poor's Äh, reitinguagentuurid on äh, näidanud äh, täpselt samasuguseid hinnanguid nagu meie nende ettevõtete puhul. kuid osade reitinguagentuuridega oleme me ka vestluses selle kohta, selles osas, kuidas nad hindavad ettevõtteid, milliseid andmeid nad kasutavad praegu on probleem, et ühe operaatori vahetamine teise vastu on suhteliselt kallis. nüüd Standards and Poor's äh, identifitseerimisnumbrid, mida nad kasutavad äh, reitingu andmiseks äh,, on äh, nende monopol äh,, see puudutab uusi võlakirju ja väärtkirju, väärtpabereid, mis on välja antud Ameerika Ühendriikides, me tunneme tõsiselt muret, et Standard and Poor's reitinguagentuur äh, võib-olla nende identifikaatorite eest äh, võtab liiga kõrget tasu kaudsed tarbijad peavad maksma litsentsitasu, kuigi nad ei saa nende identifitseerimis, identifitseerimisnumbrite osas mitte mingisugust äh, siis äh, omandiõigust. ja nüüd äh, rääkides otseselt krediidiriski vahetustehingutest, oleme praegu rääkinud sellest, et millised on kõige paremad öö, viisid edasi tegutsemiseks ja loodetavasti järgnevatel nädalatel siis selles osas on otsus tulemas. ja veel üks äh, areng, mis on esile kerkinud äh, lähiminevikus, nimelt äh, väga palju tähelepanu on saanud Deutsche, Saksa börsi ja New Yorgi väärtpaberituru ühinemine, mil, mis kuulutati välja äh, eel-, äh, eelmine, eelmisel kuul, see ühinemine läheb meie pädevuse alla ja kavatseme seda kindlasti väga hoolikalt järgida, jälgida, neid arenguid, kui meie juurde, meie poole pöördutakse. proua esineja, rääkida oleks paljust, kuid aeg on läbi ja kuulan nüüd teie küsimusi. Um, suur aitäh! mul on siin juba praegu kõnelejate nimekiri olemas, ma loen selle välja, loen selle ette, et te saaksite teada, kas te siin olete kirjas juba ja kui ei, et siis äh, saaksite kirja panna. Sophie Intvelt, Marcus Verber, Vicky Ford, Peter Skinner. Anybody else? kas on veel keegi, kes soovib äh, nimekirja saada? kõigepealt äh, Jean-Paul, teil on sõna. Merci, madame le commissaire suur tänu, äh, proua esinaine, suur tänu, härra volinik. Teie tänane avaldus oli väga rikkalik ja väga palju ettepanekuid äh, oli selle kohta. ma ei hakka konkreetselt nendest projektidest rääkima, vaid keskenduksin ühele detailile. Äh, Te sellele viitasite ka möödaminnes Te rääkisite pankade puhul tasakaalust ning interchange komisjon eh, teinekord eh, võib-olla neid kuritarvitati. Te teate, et on pankasid, kes on eh, nii-öelda debetpangad, teised, kes on krediitpangad, te teate seda väga hästi millisele analüüsile siiski nemad oma töös põhinevad? ma ei tahaks, ma tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, et mis kogu selle interchange'i komisjoni taga on ja kas nende sekkumised pankade töösse on siiski olnud mõistlikud, sellepärast et nende teatavad radikaalsed otsused on viinud selleni, et tarbijate jaoks äh, on äh, tehingud läinud äh, järjest kallimaks või jõutakse selleni, mis minu meelest on veelgi hullem, nimelt et kujunevad sellised hinnad, et öö, ähm, tõusevad nii-öelda kaudselt teiste pangandusteenuste hinnad, eriti just VKE-dele ja muuseas, järgmine küsimus, keegi ei ole mulle selle eest maksnud, nimelt on selliseid panku kus, kus kolmkümmend viis protsenti on äh, kontohalduskulud eraisikutele. kas see, kas te tegelete hindade osas selguse saamisega ja kas see mitte otseselt ei puuduta pankade stabiilsust? suur tänu! suur tänu, proua esinaine, härra Gosses! see interchange äh, komisjon. Äh, osaliselt ma sellest oma avalduses äh, ka rääkisin, ma viitasin sellele komisjonile me ei räägi tegelikult ühest ja samast asjast, mina rääkisin interchange komisjonist, Teebet ja krediitkaartidele. härra Koses täpsustab. ühesõnaga, see on interchange'i komisjoni üks tüüpidest. ja näiteks Mastercardi juhtum komisjon on võtnud äh, seisukoha, et äh, debitkaartide osas peaks olema tehingumaks äh, null koma kaks protsenti, krediitkaartide puhul null koma kolm protsenti. Need vastavad kalkulatsioonidele, mis me oleme teinud seoses kaardikulude mm, suurusega võrreldes sularahatehingu maksumusega. ma ei laskuks siin detailidesse, aga niimoodi see otsustati ja Visa Europe äh, on ka olnud sellega nõus, äh, kuid mitte krediitkaartide puhul. nii et Visa Europe'iga endiselt äh, krediitkaartide osas ei ole otsust, debiitkaartide osas on, aga kõige ülejäänu osas me oleme nõus ja kalkulatsioonid on suhteliselt konkreetsed ähm, selles osas, kuidas need protsendid paika panna tehingutele. nii et kui see, millest te täpselt räägite, selles ma ei ole sugugi veendunud, et ma ei tea, millest me räägime ma veel täpselt ei tea äh, tegelikult, mis juhtub nende tasudega, läbipaistvust ei ole. nüüd interchange komisjon, mis puudutab äh, äh, otsekrediiti, see on ka tulemas meie uues direktiivis. on väga palju näiteid enamus Euroopa Liidu liikmesriikides kus eh, seda tüüpi tasusid ei ole. ja kui need tasud on kõrgemad, siis ta võib, siis võib klient valida teise kliendi aga mõnedes riikides kasutatav süsteem, neid on küll vähem, ei ole sellist lä läbipaistvust, ma ei tea täpselt, mida ma võiksin teha. kui pank selliseid tasusid rakendab, ma tegelikult ei teagi seda. osade puhul on need avalikustatud, need tasud, osade teenuste puhul, teiste puhul mitte ja see ei ole ometigi ju konkurentsipoliitika vaatevinklist ega ka tarbija äh, huvides äh, ja tuleb reguleerida sellised finantsinstitutsioonid, me oleme sellest väga palju rääkinud ja mina äh, võtan väga tõsiselt komisjoni sellepoolsest ettepanekut, teades, et on vähe selliseid, et on Euroopas finantsinstitutsioone, kuid õnneks nad on vähemuses, kes ei ole nõus sellega. suur aitäh! järgmisena on mul nimekirjas äh, härra Schwab. ma panen aja käima. Mm, äh, praegu meil ajapuudust ei ole, aga ma tahaks lihtsalt teada, kui pikalt inimesed sõna võtavad. palun, Andres. tänan, proua esinaine. härra volinik, suur tänu, et te täna jälle siia tulite. kõigepealt äh, ma tahaksin rääkida siin teatavast toimetuleku toetusest, mida te mainisite seoses äh, konkurentsiga. on väga hea, et te hindate erinevaid äh, toimetulekumudeleid äh, konkurentsivolinikuna erinevalt, aga me ei tohi lubada siin ela, ebakõlasid siseturul. Te ju ise ka ütlesite, et liikmesriigid üritavad järjest enam nende toimeolekutoetuste kaudu võidelda turumehhanismide vastu. nii et me peame arvestama liikmesriikide eripäradega, aga samas äh, lähtuma ikkagi siseturust kui Euroopa Liidu kesksest teemast. teiseks, konkurentsipoliitikast. meie komisjon on loonud konkurentsivõime rakkerühma, nagu te teate. meil võiks olla teiega konstruktiivne arutelu. Te esitate varsti konkurentsivõime aastaaruande ja meie oleme arvamusel, et osad teemad peaksid seal olema esitatud struktureeritumalt kui minevikus. Te mainisite kollektiivset äh, hagi kui kõige olulisemat teemat. me teame, et äh, komisjon üritab äh, kaitsta tarbijaid paremini, kui nad on sattunud äh, kartellide ohvriks. välja selgitamata on aga see küsimus, et äh, kuidas me selles osas edasi liigume, et milline on äh, see pädevuse alus. siin on välja pakutud, et komisjon võiks hüvitada äh, kartelli ohvritele kulud äh, niimoodi, et viiakse läbi sõltumatu uurimus ja siis äh, sunnitakse need äh, ettevõtted tarbijatele kulud otse hüvitama, see oleks kõige kulutõhusam süsteem täna. suur aitäh, härra Schwab! mis puudutab teie esimest küsimust, siis ütleksin järgmist. loomulikult äh, tahan ma äh, ära kaotada mis tahes moonutused siseturul ja ma olen veendunud, et nende ettepanekutega, nende mõtetega, millega äh, volinik ja kolleegium välja tuleb, selleks, et me saaksime poliitiliselt asja veel arutada, enne kui me eh, koostame otsuste ettepanekuid ja paneme paika raamistiku, eh, mis on juba ära mainitud kahe tuhande viienda aasta paketis, eh, ei loo siseturul moonutusi, hoopis vastupidi. meie eesmärgiks on see, et riigiabipakett oleks mis puudutab äh, üldhuviteenuseid, äh, lõpetaks sellised moonutused ja me tahame seda kõike saavutada äh, erinevate aspektide kaudu. ma tahaksin mainida kahte kõige olulisemat aspekti. Neid, mille osas ma arvan, et enamik, kellega me oleme rääkinud, on ka toetanud. kõigepealt süsteemi lihtsustamine ja seda kõikide teenuste puhul, eriti just kohaliku tasandi teenuste puhul. Äh, tavaliselt me räägime siinkohal sotsiaalse iseloomuga teenustest, äh, mida ei tohiks väga keeruliselt reguleerida, nende regulatiivraamistik ei tohiks olla väga keeruline. me räägime esmajoones väikesemahulistest teenustest, mis ei mõjuta väga suuresti äh, siseturul toimuvat kaubandust. see on äh, üks valdkond kindlasti, kus me riigiabi küsimusel silma peal hoiame seda peab jälgima eraldiseisvalt, äh, võttes arvesse avalike teenuste pakkumist. me oleme saanud palju tagasisidet selles küsimuses ning äh, võttes ar-, meil on äh, praegune süsteem liiga keeruline ja võttes arvesse erinevaid teenuseid, mida Euroopa Liidus pakutakse, siis äh, tundub, et on osa teenuseid, mis on kõrvale jäetud, sellepärast et neid ei taha, ta hallata praeguse raamistiku raames. ja see tähendab seda, et me tahame paika panna raamistiku, mis lihtsustamise abil Äh, ning seeläbi, et äh, tõstetakse teadlikkust äh, nendest teenustest, ähm, tooks esile selle, millest me tõesti huvitatud oleme ja meie oleme huvitatud just nendest teenustest, mida rahastatakse riigi rahadest, mis on avaliku huvi teenused ning mis on piisavalt suuremahulised, mis võiksid moonutada konkurentsi siseturul. meie tahame tagada selle, et Euroopa Kohtu kriteeriume arvestatakse kahe tuhande viienda aasta paketis, sellega tegeletakse ka, aga meie tahame läbi viia analüüsi, mis ei oleks oluline mitte ainult meie, meie jaoks, meie peame loomulikult riigiabi olukorda äh, seirama, aga esmajoones oleks oluline just kodanike jaoks. Äh, kui äh, riik avaliku sektorist raha annab teenuste pakkumises, siis meile ei tohiks esitada mitte ainult äh, pabereid selle kohta, vaid äh, neid teenuseid tuleb ka äh, võimalikult hästi hallata ja pakkuda. kui avalikku raha, avaliku sektorist raha saada, siis tõesti tuleb seda kasutada võimalikult tõhusalt. me tahame keskenduda samas suurtele ähm, teenusepakkujatele, kes äh, pakuvad äh, üldist huvi pakkunud majandusteenuseid, äh, mis on piisavalt suuremahulised, et nad võiksid moonutada siseturgu ja konkurentsi siseturul. teiseks, ma olen teadlik konkurentsivõime rakkerühmast. mul oleks väga hea meel tulla rakkerühma kohtumisele rääkimaks tööprogrammist, selleks et vaadata, kuidas teha koostööd Mm, mitte silmas pidades ainult varsti ilmuvat konkurentsiaruannet, vaid mõeldes kõikidele tulevastele algatustele, ma olen ju paljusid neid juba siin ka maininud, kõiki ma jah ei jõudnud mainida, aga on palju algatusi, mille me öö, äh, oma volituste raames äh, ellu tahame viia. ja enne lõppotsuse tegemist, tavaliselt teeb seda komisjon, aga noh, sõltumata sellest, kes seda teeb, eh, tahan ma võtta arvesse kõiki meie arutelusid, ma tahan saada võimalikult palju informatsiooni selle kohta, eh, kuidas toimub kõigi nende algatuste ettevalmistamine. ning eh, lõpetuseks mainiksin mõne sõnaga kollektiivse hagi küsimust ma tahaksin veel kord öelda, et praegusel hetkel toimuvad meil konsultatsioonid horisontaalse mehhanismi põhimõtete osas ja see ei puuduta ainult konkurentsi, see puudutab erinevaid valdkondi, tarbijakaitset, keskkonnaaspekte ja nii edasi. me äh, teeme sellel valla, selles vallas töös, ma olen siin seda ka juba öelnud, Žandali, äh, Vivian Reding ja mina, kolm volinikku, äh, teeme koostööd selles küsimuses ja selle aasta lõpus, pärast seda, kui me oleme läbi vaadanud avaliku konsultatsiooniprotsessi tulemused, mis praegu veel toimub, võtame vastu otsused me oleme valmis ka siia tulema ning arutama seda, millised saavad olema meie tulevased seadusloomealased algatused selles osas, mis puudutab konkurentsiõiguse erarakendust. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna Sofi. suur aitäh, esinaine, suur aitäh ka teile, härra volinik! kõigepealt ma pean ütlema, et ma saan suuresti olla nõus sellega, mida kolleeg Schwab juba ütles aga ma tahaksin saada veidi üksikasjalikumat informatsiooni mõnedes küsimuses. kõigepealt, äh, kui te vastasite härra Kosesi küsimusele, mis puudutas äh, neid tasusid, siis äh, mina esitasin küsimuse parlamendis kaartide kohta ja teie oma vastuses väitsite, et ei ole veendunud, et arengud selles sektoris sektoris liiguvad piisavalt kiiresti selleks, et äh, tõeline turg saaks äh, esile kerkida. ja meil on veel äh, ja te näisite ütlevat, et te kaalute seadusloome algatuse või poliitilise algatusega väljatulemist. kas see tõesti on niimoodi või te praegu olete juba rahul sellega, et asjad tõesti piisavalt kiiresti edasi liiguvad? teiseks, mis puudutab Monte Cruzi paketi ülevaatamist, siis mul on väga hea meel, kui te ütlete, et te ei kavatse tulla välja ettepanekutega, mis võimaldaksid äh, konkurentsimoonutustel aset leida, aga me teame ka seda, et surve on suur ja ma tahaksin teada, et äh, kui Euroopa Parlament väljendas oma seisukohta kahe tuhande viiendal aastal selle paketi kohta, siis meie äh, tahtsime, et läbi viidaks paari aasta jooksul ulatuslik hinnang. meie ei ole seda hinnangut näinud. Äh, kas see ei peaks olema uute ettepanekute aluseks, mitte siis poliitiline arutelu? Mm, kas me peaks, kas me ei peaks mitte praeguse paketi mõju kõigepealt uurima, enne kui muude äh, ettepanekutega tööd hakkame tegema? ja selles vallas ma pean ütlema, et äh, ma leian, et tööhõive komisjoni resolutsiooni koostamine äh, sotsiaalsete üldhuviteenuste puhul on, on tõesti murettekitav ja kahju on sellest, et seda komisjoni siin sellesse töösse rohkem ei kaasatud ja lõpetuseks, äh, mis puudutab äh, meie EKONi rakkerühma äh, konkurentsi küsimustes ja teie valmidust teha koostööd Euroopa Parlamendiga, siis ma pean ütlema, et ma olen väga rõõmus seda kõike kuuldes ma loodan, et selle rakkerühma loomine parandab meie koostöö, sellepärast et ma pean ütlema, et viimastel aastatel me võtame igal aastal vastu soovitusi, resolutsioone ähm,, kommentaaride ja muuga ja me saame sõbralikke soovitusi komisjonilt, aga järeltööd ei tehta piisavalt palju. ja ma siiralt loodan, et äh, kui me teeme koostööd selle rakkerühma raames, siis see kõik paraneb. aitäh! Äh, suur aitäh, proua Antvelt teile! kõigepealt, mis puudutab äh, kaarte ja MIFide küsimust, krediitkaardide küsimust. tegelikult äh, on de facto ähm, tegelikult on olemas de facto tõesti topeltreeglid selles vallas Äh, vabandage jah, mul siin äh, tulevad küsimused ka teiselt poolt. igal juhul ma äh, hoian silma peal uutel algatustel, mis tahavad ka sellele turule siseneda. loodetavasti uusi turule tulijaid on, ma ei saa selles muidugi kindel olla, see kõik sõltub turutingimustest ja uute turule tulijate suutlikkusest. kui ma näen või tunnetan tõkkeid turule pääsemisel, siis ma konkurentsi aspektist lähtuvalt tegutsen kohe viivitamatult. aga ma ise ei saa luua uusi turvetulijaid, tõhusaid turvetulijaid selles äh, valdkonnas ma tean, et äh, teatud huvirühmad, äh, teatud osalised tahaksid turule pääseda selles vallas ja oleks väga tore, kui neil see õnnestuks. nüüd regulatsioon. eriti, mis puudutab mm, neid tasusid, MIF-e. ma äh, tahaksin öelda, et mis puudutab äh, seda äh, otsearveldust, äh, mida ma eelnevalt kolleegiga arutasin, siis meil on uus regulatsioon, mis puudutab teebet ja krediitkaarte, siis regulatsiooni praegu ei ole. USA-s on. Nad on sisse toonud uued regulatiivalgatused ja seda viimaste aastate jooksul. Nad on uute regulatsioonidega välja tulnud MIFide osas alles hiljuti ma lugesin artiklit äh, USA ühes väljaandes, mis oli väga kriitiline selle äh, äh, regulatsiooni negatiivsete efektide osas tarbijatele. mina kasutan neid otseseid instrumente, konkurentsivõime instrumente, mis mul on, aga alati küsin ma äh, et mis siis, kui lõpplahendus on ikkagi resolutsioon äh, krediit äh, ja debetkaartide osas? Äh, seda küsimust ma kahjuks lõplikult teile lahendada ei saa, ma lõplikku vastut anda ei saa, aga need küsimused on mul peas küll. nüüd järgmine küsimus. üldhuvi majandusteenused ja me tegeleme selle küsimusega äh, Äh, ma oma sissejuhatavas kõnes äh, unustasin seda mainida, aga ma tahan öelda, et me oleme äh, saanud liikmesriikidelt arvamusi, sidusrühmadelt algav arvamusi, meil on ka omad kogemused alates aastast kaks tuhat viis, mida me oleme arvesse võtnud ning me oleme tulnud välja hindamisraportiga, mis on siis käsitletav koos homme avaldatavate kommentaaridega. ja mul on äh, väga hea meel teha tihedat koostööd selle rakkerühmaga, äh, mis siin loodud on. Äh, mul on väga hea meel alati erinevaid küsimusi teiega arutada. ma arvan, et see on väga vajalik ja see meeldib mulle kõigele lisaks. niisiis, kui teie leiate, et te tahate minuga äh, Äh, minu äh, kabineti või peadirektoraadiga veel mingisuguseid küsimusi arutada, siis palun andke sellest mulle teada. mul on väga hea meel selle üle, kui me dialoogi saame pidada erinevates küsimustes, aga alati on ju aga äh, asjade juures. dialoog, arutelud, arvamuste vahetus ei tähenda seda, et Eh, nendes küsimustes, mille üle täielik, teie täielikult eh, vastutate, eh, mina oma seisukoha peale suruksin ja dialoog ei tähenda ka seda, et nendes küsimustes, milles mina täielikult vastutan või komisjon täielikult vastutab, püüate teie oma seisukoha peale suruda. ma kuulan loomulikult teie argumendid väga hoolikalt ära, meil toimub armastav vahetus kindlasti ja ma olen täiesti kindel et, et üheksakümnel protsendil juhtudest me jõuame ühele meelele, aga mõelgem ka selle ülejäänud kümne protsendi peale. We'll try, but... ma olen kindel, et me püüame seda teha, ma ei tea, kas me äh, võidukad oleme ka mitte või mitte. Peter Skinne äh, on ka rakkerühmas äh,. ma annan talle sõna ja siis saavad sõna Margus ja Viki ka. tänan, esinejana teen lühidalt. tahan omalt poolt äh, õnnitleda teid äh, finantsteenuste teema käsitlemisel, see on minu jaoks ääretult äh, huvitav teema selles rakkerühmas. ma tahaksin, et äh, te vastaksite küsimustele, kas äh, läbipaistvuse puudus on siin probleemiks, te mainisite stressiteste, mis on väga olulised. ja kas komisjon kaalub ka teiste pangandusstruktuuride uurimist, näiteks äh, säästupangad üle kogu Euroopa on saanud äh, mitmesuguseid äh, alusetuid toetusi, mis ei ole sugugi olnud seotud finantskriisiga. Te mainisite ka seda, et New Yorgi ja Saksamaa börsid hakkavad liituma ja me peaksime nüüd mõtlema, milline on selle mõju kas või näiteks tuletisinstrumentidega kauplemisele, tänan. tänan, härra Skinner. ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja läbipaistvust. läbipaistvus on alati hea, eriti just äh, finantsturgude valdkonnas. Teie seadusandjatena peate siinkohal palju ära tegema, meil on algatusõigus meie pakume välja määrusi, seadusandlust, aga teie ja nõukogu peate otsustama, kuidas äh, täpselt äh, läbipaistvust jõustada niimoodi, et meil oleks tugevamad finantsinstitutsioonid ja et tarbijad oleksid paremini kaitstud. läbipaistvuse puudumine on suureks riskiks äh, nii konkurentsivõime seisukohalt äh, kui ka finantsstabiilsuse seisukohalt, nagu me oleme täheldanud selles kriisis. ma väga loodan, et äh, järgmised stressitestid saavad olema edukad. ma ei ole nõus selle säästupankade väitega, et nad on saanud palju ideeliseid. tuleb arvestada erinevate finantsinstitutsioonide õiguslike juriidiliste struktuuridega. Nad peavad loomulikult äh, alluma samadele regulatsioonidele finantsvastutuse valdkonnas ja vähemalt Hispaania säästupankade puhul see nii on. osadel, mitte paljudel, on probleeme ja need probleemid ei ole Hispaania säästupankade puhul seotud nende juriidilise struktuuri või halva järelevalvega, see on seotud äh, kinnisvaraturu mulliga. meie oleme ju äh, loonud nüüd süsteemsete riskide nõukogu, enne seda sellist makromajanduslikku järelevalvet ei olnud äh, ja see oli üks suuremaid äh, vigasid, mis meil oli oma järelevalvestruktuurides ja ma olen täiesti nõus teie kolmanda väitega. meil tuleb tegeleda äh, Saksamaa äh, börsi ja New Yorgi börsi liitumisega, kui nad meid teavitavad äh, sellest äh, operatsioonist, esialgu meil on olnud ainult eelinfot, ühesõnaga, kui nad annavad meile teada, et liitumine on käivitunud, siis meil tuleb liitumist analüüsida meie töö peab olema koordineeritud parlamendinõukogu komisjoni vahel, me peame rääkima seadusandlusest ja tuletisinstrumentidest. sellised äh, liitumised äh, ja need muud mainitud teemad on omavahel seotud, nii et järgnevatel kuudel meil tuleb sel keerulisel teemal arutelusid jätkata. tänan, Markus, palun tänan, proua esinaine. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ka sõna võiks anda mittediskrimineerivalt ja läbipaistvalt, nii nagu me komisjonilt äh, tegutsemist nõuame. härra volinik, te rääkisite pankade ümberstruktureerimisest ja riigi, riigiabist. mis puudutab nüüd pankasid, siis te mainisite äh, Iiri panku üldiselt ja nelja Saksamaa panka. kolm on liidumaade pangad ehk siis avalik-õiguslikud pangad. ja te esitasite nüüd küsimuse, tähendab, mina esitan teile küsimuse, et kas komisjon mõõdab siin neid panku samu, samade mõõdupuudega. Iirimaa ju alguses ei soovinud üldsegi ümberstruktureerimisprotsessiga osaleda, nüüd ta on jõudnud tõesti nii-öelda nagu kuristiku äärele ja Euroopa maksumaksjad peavad vastutama. Irimaa panku tuleks hinnata erinevalt kui Saksamaa liidumaade pankasid, millel on olnud avalik-õiguslik struktuur. me peaksime tagama tegutsemisvõimelise pangandussüsteemi kõikides liikmesriikides ja kindlasti tuleks äh, sama mõõdupuuga mõõta panku erinevates riik-, riikides ja nende ülesandeid. minu koduriigis on nüüd olukord selline, et meie maksumaksjatena peame vastutama selle eest, äh, mida Iirimaa tegi, ehk siis äh, ta pakkus äh, pankadele garantiisid rohkem, kui tal selleks äh, tegelikult jõudu oli. ja kui nüüd mainitakse, et osad Saksamaa pangad ei ole tegutsemisvõimelised, siis minu arvates lähenetakse siin erinevate mõõdupuudega asjadele ma loodan, et ma sain nüüd õigesti aru. igal juhul võin vastata. ma rääkisin alguses selles, kuidas me põhimõtteliselt äh, kontrollime kriisi ajal riigi abi andmist äh, jumal paraku tõesti väga paljudele pankadele. paljud otsused on juba vastu võetud, äh, mida ka rakendatakse ja seda rakendamist äh, me jälgime tähelepanelikult. ma ei hakka siin kõiki näiteid tooma, aga näiteks Ühendkuningriigi suurte pankade puhul on olukord selline, et nad esitasid ümberstruktureerimisplaanid kahe tuhande üheksanda aasta lõpus ja neid rakendatakse nüüd investeeringute ja bilansi toetuste abil natukene muudetakse ka pankade ärimudelit. samuti on enamasti tegemist ka riigi osalusega ehk siis pankadesse on süstitud riiklikke vahendeid. me samuti äh, sekkusime Belgias, äh, kus äh, asi puudutas kolme suurt panka, ka Hollandis aidati suuri panku ja Saksamaal tegutsesime kommertspangi küsimusega ja äh, Saksamaal me räägime ka kolmest äh, liidumaa pangast, näiteks äh, ka Baden-Württembergi liidumaa pangast. osaliselt oli tegemist ka krediitiinstitutsioonide likvideerimisega, näiteks Saksen LB sai täielikult Baden-Württembergi liidumaa panga osaks. Hispaanias meil oli kaks äh, väikest äh, hoiukassat, mis lõpetasid oma äritegevuse ja teised äh, hoiupangad võtsid nad üle. et me oleme teinud päris palju tööd, võtnud vastu väga olulisi otsuseid. oleme pidanud arvestama ärimudeliga, oleme pidanud tagama, et pärast restruktureerimist saab meil olema tõesti äh, tegutsemisvõimeline pank, me oleme pööranud tähelepanu sellele, et äh, vältida konkurentsi moonutamist riigiabi andmisel ja samuti on olnud oluline jaotada koormust õiglaselt äh, aktsionäride, muude osanike ja riigi vahel. sellised protsessid toetuvad alati samadele põhimõtetele. komisjon avaldas need neljas dokumendis kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus ja kahe tuhande üheksanda aasta alguses. kui me ei ole veel ümberstruktureerimisplaani krediidiasutustele paika pannud, siis tulevikuplaan kindlasti lähtub nendest samadest põhimõtetest nagu seni näiteks äh, Anglo-Irish äh, on äh, likvideerimisel, aga kui Bank of Irelandi hakatakse ümber struktureerima, sarnaselt neljale Saksamaa pangale, siis me loomulikult arvestame nende pankade eripäradega, me peame nendega arutelusid, aga kõik toimub äh, samadel põhimõtetel ja väga oluline sealjuures on vältida konkurentsi moonutamist. ma usun, et äh, olukord ei ole võrreldav Saksamaal ja Iirimaal on erinevad äh, omandi struktuurid täiesti, ma olen nõus seda konfidentsiaalselt teiega arutama, aga teie analüüsiga ma ei ole nõus ja see, et me nüüd äh, Iirimaal, Iirimaa eest maksame, ei tähenda seda, et me peaksime Saksamaal rohkem maksma. Vicky Ford, tänan võib-olla saaksite natukene täpsustada seda äh, Deutsche Börsi ja NCC liitumise küsimust. nüüd juba mitu kuud on möödunud sellest, kui teatati nendest plaanidest ja me ootame nüüd äh, ajaplaani kohta infot, nii et võib-olla rääkige meile just sellest, äh, millised protsesse te läbite ja millised need ajaplaanid on. ja nüüd Iiri pankadest. osad Iirimaal ütlevad, et äh, me ei saa rohkem raha nendesse suurtesse Iiri pankadesse süstida ja suuremad äh, võlausaldajad peavad äh, kandma suuremat koormat. aga nüüd tahetakse vältida seda, sest kardetakse, et see avaldab teistele liikmesriikidele ebasoovitavat mõju. nüüd auditeerimisest sellega tegelevad äh, väga vähesed firmad ja me tahaksime siinkohal näha rohkem konkurentsi. osad on välja pakkunud, et äh, konkurentsi saab julgustada niimoodi, et äh, pakutakse välja kohustuslik rotatsioon, et iga aasta tagant tuleb audiitorit vahetada, aga liikmesriikides, kus seda on jõustatud, on olukord selline, et ettevõtted ei äh, soovi valida väiksemat audiitorit, nii et äh, roteerumine toimub, aga ainult äh, nende, ütleme, nelja suure audiitorfirma vahel siiski, nii et kuidas te hindate seda olukorda täna? Well, first... suur tänu! ega mina ei saa ette ennustada seda, kui kaks eraettevõtet otsustavad teavitada komisjoni oma liitumisest, nemad peavad seda otsustama, millal nad meid teavitavad, ega mina ei saa äh, ennustada ette seda kuupäeva, selle otsustavad nemad, äh, mitte mina. ja nagu ma ütlesin, minuni jõudis info äh, mõlemalt poolelt nende kavatsuste kohta, aga see on lihtsalt üldine info, mis ei erine äh, Äh, sugugi sellest, mida on kõik saanud lugeda ajakirjanduse vahendusel. olen kohtunud äh, mõlema osapoolega, nad palusid seda kohtumist, tegemist oli nii-öelda siis eelkohtumisega selleks, et äh, nad saaksid siis korrata seda, mida nad on juba kirjalikult öelnud ning nii Saksa kui ka ameeriklaste börsi esindajad siis ütlesid, et kui aeg on küps, tuleme teie ametkondade, pöördume teie ametkondade poole siis ametliku liitumisteatega. ma ei tea, millal nad seda teevad, tõesti ma ei tea. Nende seisukoht, mitte minu seisukoht, on see, et äh, kui nad on selle liitumisteate esitanud, mil iganes siis, siis ei saa kogu selle liitumise analüüsimine kindlasti olema lihtne meil on ju liitumisalane seadusandlus paigas, e, esimese faasi e, töökiirus sõltub sellest, millised on tähtajad pandud paika teiseks faasiks. aga ega mina ei saa teile täna öelda, millal e, nad need esitavad. minuni ei ole liitumisteade jõudnud, nii et muud mul ei olegi öelda selle kohta nüüd Iiri pankade küsimus veel. praegu äh, tegeleme nende olukorra analüüsiga, kuid äh, Troikaga koos, kes praegu äh, läbirääkimisi peavad Iiri ametkondadega, oleme rääkinud ka rakendatavast programmist, mille Euroopa Liit ja Rahvusvaheline Valuutafond on heaks kiitnud ja praegu just konkreetselt on need arutelul Iiri valitsusega. ma ei tea, mida reedel äh, ülemkogu ütleb selle kohta, aga meie kindlasti äh, vaatleme neid arutelusid, sest et osa nendest aruteludest otseselt äh, mõjutavad ka neid rekonstruktsioon, rekonstruktsioonikavasid, mis on arutelul olnud ja läbirääkimiste laual olnud olen härra äh, Munaniga, kes on Iiri uus rahandusminister, ka olnud kontaktis ja ütlesin, et äh, kui teil on midagi uut esitada, siis olen valmis teid ära kuulama. aga ilmselt äh, ei maksa hinge kinni hoida, selles osas kõigepealt tuleb tal ikkagi hinnata pankade seisukohta ja, ja osad otsused langetada ka Troikaga koos nende programmide kohta. ja kolmas küsimus auditeerimine. seni on äh, see kõik äh, otseselt olnud seotud äh, regulatiivnormatiividest, Michel Barnier on esitanud oma ettepanekud selles osas, tegemist on vist konsultatsioonidokumendiga, mis esitati kuu aega tagasi voliniku poolt ja ta mainis ja me oleme muidugi temaga nõus, et äh, meil on sektor, kus äh, väga suured äh, üksikud ettevõtted on turul valitsevaks tegeleme praegu siis selle küsimuse regulatiivpoolega, seesama rotatsiooni küsimus on konkreetselt äh, seadusandlust puudutav ja, ja siseturuvoliniku teema, mina sellega tegeleda ei saa konkurentsipoliitiku eest vastutajana, kuid ma muidugi mõistan, et ka meie vaatevinkel tuleb äh, välja öelda ja kavatsen seda ka teha aga praegu me ei räägi sugugi turutõketest turule sisenemisel, see on määrus, mida lihtsalt äh, tuleks äh, veidi parandada. suur tänu, äh, ütleb proua esinaine, nüüd kõnelejate nimekiri veel kord, mina isa. aega on meil veel nelikümmend viis minutit, nii et loodetavasti saame ühele poole selle ajaga. mina omalt poolt siis tuleksin uuesti tagasi äh, äh, New Yorgi äh, väärtpaberituru ja Saksa börsi ühinemisega, kuid natukene teisest võib-olla aspektist. nimelt tehingud ja clearing tehingud, see on ju oluline Ühendriikide kontekstis. ja nende öö, rahandusministeerium on vertikaalse eh, süsteemi vastu otsustanud, mille komisjon meie poolt välja pakkus. kas see ei tekitaks mitte teatavat konkurentsieelist neile ja minu küsimus eh, teile ongi, et kas te kavatsete ka hinnata Euroopa ja Ühendriikide eh, Euroopas ja Ühendriikides valitsevate olude erinevust ja võtate arvesse selle süsteemi, mis Ameerikas äh, praegu kasutusele võetud, aga mis ilmselt ei ole alaline. teine küsimus puudutas äh, standards ja poor'si, sellepärast et äh, emiiri seadusandluse osas et kas äh, ei ole meil praegu võimalust natukene avatumate rahvusvaheliste standardite osas. kui asi puudutab tõesti intellektuaalomandi õiguseid, mis võib teinekord äh, esile kerkida, siis miks mitte ei võiks meil olla nii-öelda proportsionaalse kaubamärgi tasandine, tasandil äh, äh litsentsisüsteem, see oleks äh, märksa mõistlikum ja finantsteenuste osast üldiselt, kui me tahame sellist süsteemi, kus öö, äh, äh, oleks aruandlus turvalisem ja reaalajas, nii nagu Keskpank on seda soovinud, siis on väga oluline just nimelt äh, avatud rahvusvaheliste standardite juurutamine ja nende kasutamine ka. et kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, arvestades seda, mida te Standards and Poor'si kohta ütlesite? suur tänu, proua esinaine. esimene küsimus. ma ei saa rääkida liitumisest, mille osas mul ei ole veel liitumisteatist saadetud. aga muidugi see küsimus on väga oluline. ärimudeli küsimus muidugi on, on väga oluline. nii eh, siis eh, börssidel kui ka kliiringu tehingute osas. täiesti selge on see, et meie tööt-, toetame selliseid mudeleid, mis toetavad konkurentsi ja oleksid avatumad, sealhulgas oleks tagatud öö, äh, koostoimevõime kuid arutelustes on eriline kesk-, kerkinud osad elemendid, mis on äh, olnud päevakorras nii parlamendis kui ka nõukogus, nimelt et isegi kui meie esialgsed ettepanekud selles osas olid suhteliselt ettevaatlikud, siis nüüd, kui ma ei eksi, siis nii parlament kui ka nõukogu on hakanud äh, pigem äh, mööndavaid seisukohti esitama mina konkurentsivolinikuna aga pooldan selgelt ühte mudelit, nii nagu ma ütlesin. see arutelu on üks nendest põhjustest, miks äh, ma Peter Skinneri ja paarile teisele kolleegile vastates rõhutasin seda, et me peame olema pidevas kontaktis selle ühenduse, selle protsessi ajal selle väidetava liitumise kohta ja ausalt öeldes ega ma ei ole täna veel kindelgi, et nad liituvad. kui nad selle teate esitavad, siis ma hakkan sellega tegelema. aga jah, kui see siis, kui selleks tööks läheb, siis me peame olema väga-väga avatud igasugustele ettepanekutele sellest kindlasti kujuneb üks kõige olulisematest elementidest. eriti just nimelt selle konkreetse liitumise puhul, aga tähtis ka ju tuleviku äh, tuletisturgudele äh, ja nii edasi. nüüd see Standard and Poor's küsimus. tegemist on konkreetse kaasusega. meie leiame, et äh, rahvusvahelised väärtpaberite identifitseerimisnumbrid, äh, praegu on Standard and Poolsis monopol nende numbrite väljaandmisel ja meie meelest nad võtavad äh, nende numbrite kasutamise eest äh, liiga kõrget hinda ning kaudsed kasutajad peavad maksma litsentsitasu, kuigi sellel tegelikult ei ole mitte mingisuguseid omandiõiguseid peal nii et meie meelest on tegemist praegu äh, ku-, turu kuritarvitamisega. me analüüsime seda. ega ma ei välista seda, et Standard Poorsiga me jõuame kokkuleppele, see on täiesti võimalik. olen nende direktoriga kohtunud ning äh, võimalik, et, et, et me jõuame rahumeelsele kokkuleppele, aga annan teile siis lisainfot äh, selle kohta, kuidas need asjad edasi arenevad. indeksite küsimus. tegemist on olulise teemaga ja võib-olla peaks sellele natukene laiemalt lähenema läbi seadusandluse, see ei ole sugugi esimene kord, kus äh, taoliste indeksite nii-öelda omanik äh, kasutab neid ära oma konkurentide vastu või kuritarvitab turgu. Äh, suur tänu! proovime siis, aga Werner Langen järgmisena. Äh, Kommissar, meine härra volinik, minu küsimusele võrdse kohtlemise kohta pangandussektoris te juba vastasite, nii et seda ma ei pea enam esitama. tahaksin rääkida konkurentsitingimustes avalike hangete puhul. Teil on ju pädevus äh, riigiabi ja liitumiste puhul ja siia juurde kuuluvad ka olukorrad, mis leiavad aset siseturul. täheldame, et uutes liikmesriikides on toimunud äh, näiteks äh, transpordi infrastruktuuri hangete puhul Poolas äh, on ühesõnaga tekkinud selline olukord, kus äh, Euroopa firmad ei ole hankeid võitnud, need on võitnud hoopis äh, Hiina firmad, kus ei ole töötajatega sõlmitud äh, kollektiivlepinguid, siin on tegemist rämeda konkurentsi moonutusega. sellised tegevused on ülimalt küsitavad ja samuti on nüüd antud Kreeka äh, laevaomanikele ellujäämisabi nii-öelda, mis on nüüd lõpuks jõudnud hoopis äh, Lõuna-Koreasse. see nüüd ka otseselt ei äh, lange teie pädevusse, aga siiski on siin tegemist olukorraga, mis lõppkokkuvõttes äh, nõrgendab Euroopa Liidu siseturgu ja Euroopa firmade konkurentsivõimet. ma olen teile selle kohta varemgi kirju saatnud ja ma teeksin omalt poolt äh, ettepaneku, et komisjon võiks äh, parlamendisaadikute kirjalikele ja suulistele küsimustele natukene kiiremini reageerida. oma kodumaa kogemuse põhjal võin ma öelda, et äh, kui me räägime siin sadadest miljonitest eurodest, näiteks ühe Nürnbergi spordirajatise puhul siis äh, kaks äh, parlamendisaadikut äh, muudkui küsisid infot, pool aastat umbes küsisime seda infot, mingit vastust me ei saanud. ühesõnaga, kui on tegemist konkurentsivõime või tähendab, konkurentsi küsimustega, et siis te võiksite anda oma teenistusele juhised teha parlamentidega kiiremat koostööd. suur aitäh teile, härra Langen! esimene küsimus äh,. nagu te ütlesite, kuulub Michel Barnier äh, pädevusvaldkonda, mitte minu omasse äh,. see on kaasus, millele sageli viidatakse ja ma mõistan, miks seda tehakse. Äh, see tekitab tõesti muret inimesed kardavad, et kolmandad riigid äh, saavad kasu meie äh, hankemenetluse avamisest Äh, meil on ju standardid, avatud, avatud direktiivid ja nii edasi. ja kardetakse, et mõned riigid või nende ettevõtted, kes meie avatusest kasu saavad, ei ole omakorda avatud ja Euroopa ettevõtted ei saa juurdepääsu nende hangetele ja lepingutele. ma võin teile öelda, et härra Bernier Äh, koos kolleegide Huhtiga, äh, kes vastutavad siis sise- ja väliskaubanduse eest, äh, tegelevad selle küsimusega ja vaatavad, kuidas meie saaksime käituda selles küsimuses ja siin on alati kaks võimalust kui me sellest teemast räägime. kõigepealt äh, üks, äh, panna paika strateegia ning teha otsuseid äh, selleks, et tagada, et teine osapool oleks nõus nende avatud reeglitega, mis meil on. see on siis positiivne võimalus ja viis olukorda lahendada, me tahaksime seda kasutada. ja teine võimalus on võimalus, mis tegelikult teenib, ei teeni meie huve see tähendab seda, et öelda, et kui teie oma riikides meie siseturureegleid ei aktsepteeri, siis me muudame oma siseturureegleid ja paneme barjäärid paika. ja ma arvan, et seda tegelikult ei taheta, mis tähendab seda, et äh, õige oleks püüda olukorda muuta, äh, kutsuda üles kaubanduspartnereid, majanduspartnereid äh, austama oma turgudel äh, neid reegleid, eh, mida meie siin oma siseturul austame. Eh, see toimub eh, avalike hangete puhul, see, see puudutab avalikke hankeid, aga mitte ainult. on ka veel üks juhtum, mis puudutab ühte Hiina ettevõtet, mis tahtis konkureerida kahe Euroopa ettevõttega äh, ostmaks ühte Hollandi ettevõtet, aga lõpuks seda sai ikkagi ostnud, aga see tekitas suurt äh, kõlapinda. ma arvan, et me peame ütlema kõigile, et äh, nad peavad võtma kasutusele avatud süsteemi nagu meil siin Euroopas, kui me räägime välisinvesteeringutest mm, äh, me saame ennast kaitsta äh, väliste ohtude eest, aga see ei tähenda, et me peaksime vana äh, välisinvesteeringute kontrollisüsteemi juurde tagasi pöörduma, sest et nagu ma ütlesin, see ei teeniks üldsegi mitte meie huve, sellepärast et meie investeerime Euroopast väljapoole, kui kolmandad riigid äh, Euroopasse investeerivad. ja meil on äh, Euroopa ettevõtteid, kes teevad väljaspool Euroopat töö ja tegutsevad väljaspool Euroopa Liitu rohkem kui siin tegutsevaid välisettevõtteid. me peame midagi ette võtma, aga kui me kaitsepositsioonile asume, samm, siis me oleme lõppude lõpuks kaotajad selles mängus siin võib tuua võrdluse jalgpalliga. näiteks ma võin mõelda, et ma saan Barcelonast jagu, kui ma kaitse, kaitsele lõhun, rõhun, aga tegelikult see ei pruugi toimida. see ei toimi. oluline on nende teemadega tegelega, tegeleda, tegeleda Äh, ma tahaksin kõik probleemid lahendada ühe kuuga, see oleks väga tore, mõned asjad saab lahendada lühiajal, lühi, lühikese perioodi vältel, aga on küsimusi, mis on keerukamad ja nõuavad rohkem aega. ja ma arvan, et selles küsimuses me oleme lahendusele üsna lähedal. Äh, me oleme arvamusi küsinud, äh, me oleme laiapõhjalisi vastuseid saanud, aga praegusel hetkel ma kahju, kahjuks ei saa öelda ei teile ega parlamendile üldiselt, kuidas me seda probleemi lahendame, sellepärast et me ei ole veel lahenduseni jõudnud. Vene eh, soovib eh, veel sõna selles küsimuses, palun. härra volinik, see, et te viitasite härra Barnierile, on täiesti õige, aga probleem on selles, et Euroopa Komisjonis selles küsimuses eh, koordineeritust ei ole, kui on tegemist nii riigiabi kui ka riigihangete äh, küsimusega. Äh, teie võitlete riigiabi vastu, mis tekitab konkurentsimoonutust, aga Poolas me siin räägime kahesajast miljardist äh, eurost, mis äh, anti nüüd Poola valitsuse poolt Hiina ettevõttele. ja siin on tegemist ju äh, struktuurifondi rahade jaotamisega. Euroopa Komisjonis nüüd üks lükkab äh, süüd teisele. kui oli tegemist riigihankega, äh, siis teie teenistused ütlesid, et tegemist ei ole teie pädevusvaldkonnaga, aga lubamatu riigiabi on teie pädevusvaldkond ja ma tahaksin teada, et äh, kas on juba sellel äh, küs-, küsimusel ka mingisugused äh, juriidilised äh, mõjud, see on juba aasta aega ju see küsimus õhus. mis puudutab Nürnbergi küsimust, siis ma teen selles vallas töös, siin on riigihanke küsimus ja riigihanke küsimus on siseturu küsimus ja see ei puuduta finantsabi. ääretult oluline on see, et volinikud siiski oma portfelli raames tegutseksid ja loomulikult peavad kõik teadma äh, seda, mida teised kolleegid teevad, aga teiste kolleegide tööd me teineteisest ära teha ei saa, mis puudutab äh, seda Hiina küsimust, siis see ei ole riigiabi puudutav küsimus, see on avalikku hanget puudutav küsimus. Ramon, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine tere hommikust, lugupeetud volinik, tere hommikust ja tere tulemast eh, meie komisjoni koosolekule. tundub, et te avasõnavõtus mainisite lennujaamu. ma tean, et eh, tegemist on konkurentsiküsimusega, mis mõjutab eh, liikmesriikide pädevusi. Te teate, et Hispaanias ei äh, ole konkurentsi lennujaamade vahel, võttes arvesse seda, et lennujaamu haldab ühtne tsentraalne keskus. asjad toimisid niimoodi kriisini ning äh, siis äh, hakkas kah-, siis hakkasid kahjumid tulema. nüüd me räägime kümnetest miljarditest eurodest ja kümnete miljardite eurode suurusest kahjumist konkurentsipuudus ei mõjuta mitte ainult Hispaaniat, vaid see esineb äh, üle kogu Euroopa Liidu. see on täiesti ilmselge. tegemist on Kataloonias väga tundliku küsimusega, mina olen sealt pärit. näib, et äh, valitsus tahab äh, nüüd privati-, privatiseerida ja mitte detsentraliseerida lennujaamade haldamist. meil on Saksa mudel, kus liidumaad osaliselt äh, haldavad teatud juhtudel lennujaamasid ja mulle näib, et see on äh, parem lahendus. see võimaldaks äh, ka säilitada lennujaamade nii-öelda avalikku iseloomu, kas te olete sellega nõus, volinik? ma olen täiesti veendunud, et me oleme vähemalt ühes asjas ühel nõul. härra Langen, see kindlasti üllastab Te kutsusite mind vasakpoolseks. ei, mis selles naljakat on, et äh, volinik vasakpoolne on? aga lähme tagasi äh, küsimuse juurde. ma olen täiesti veendunud, et me oleme ühes asjas ühel nõul. see puudutab äh, järgnevalt. Äh, see, mida madalama taseme poliitiline tasand peaks tegema, ei ole midagi, mida kõrgem tasandi poliitiline äh, võim peaks äh, otsustama, kuna see ei ole tema pädevuses. Te viitate Hispaania olukorrale, aga küsimus, mida te tõstatate Hispaania lennujaamade käitamise küsimuses, ei puuduta tegelikult komisjoni ja minu töövaldkonda ja nagu ma eelnevalt juba ütlesin, siis ma olen väga ettevaatlik ja ma ei taha eh, oma eh, volinikest kolleegide tööpõllule siseneda ja ma ei taha eh, hakata tegelema ka nende küsimustega, mis kuuluvad riikliku või kohaliku võimu pädevusse. ma olen seda juba öelnud ja ma ütlen seda veel kord, et ma tegelen riigiabi küsimusega lennujaamadele, jah, selles osas on teil õigus meil on mitmed avatud juhtumid, äh, avatud kaasused selles valdkonnas. põhimõtteliselt äh, oli idee selles, et äh, riigiabi transpordi jaoks anti ning see tekitas meile väga palju tööd. on väga palju kaasuseid, mis on seotud lennujaamadega või odavlennufirmadega. on väga palju kaasuseid eh, siis, mis meie eh, huviorbiiti on eh, jõudnud ja see näitab seda muuhulgas, et me peame ette valmistama ja võtma vastu suuniseid riigi abi valdkonnas just lennujaamadele. meil ei ole selget seisukohta selles küsimuses, sadamate osas on, aga siin ei ole, ja selle kallal me teeme ka tööd. milline osa lennujaamast on käsitletav infrastruktuurina? milline mitte? on Euroopa Kohtu otsus, mis puudutab Euroopa, vabandust, lennujaamade julgeolek, turvalisust ja julgeolekut ja äh, selle heaks antavaid subsiidiume. aga maantee, välja arvatud juhul, kui tegemist on avaliku erasektori partnerlusega, äh, siis äh, äh, siin tuleb vaadata, kas raha antakse äh, tee ehitamiseks või lennujaama ehitamiseks Äh, tegemist ei ole lihtsa ülesandega, äh, komisjon on seda tööd alustanud juba, me tegeleme sellega konkurentsivõime peadirektoraadis ja kui aeg on õige, arvatavasti mitte sellel aastal, aga siis, kui aeg on õige, eh, teeme omapoolse avalduse selles küsimuses, me lükkame käima avaliku eh, arutlusprotsessi, me räägime sidusrühmadega ja töötame välja suunised, aga ma arvan, et me pigem räägime aastast kaks tuhat kaksteist või isegi hilisemast ajast ja mitte aastast kaks tuhat üksteist aga üldiselt ma olen teiega nõus, et tegemist on väga olulise küsimusega, me räägime ju väga suurtest rahasummadest. suur aitäh! ma äh, sulgen nüüd kõnelejate nimekirja. Epping and uh, Jean-Paul Gauzes and I think that ma arvan, et äh, mm, äh, nüüd kolm kõnelejat saavad veel sõna ja siis on meil aeg ka otsas. kõigepealt proua Kratsa. suur aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud volinik ma vabandan, kui ma esitan küsimuse, millele te juba olete vastanud, sellepärast et eh, ma jõudsin siia natukene hiljem, sest et ma hääletasin ühes teises komisjonis, aga ma tahaksin rääkida eh, konkurentsi eh, kokkuleppest. milline on teie seisukoht selles küsimuses, milline lisandväärtus sellel oleks võrreldes sellega, mis meil juba on Euroopa poliitikates paigas ja eriti ma tahaksin teada, kuidas see seostub sellega, millest me oleme juba rääkinud äh, majandushalduspaketi osas, äh, millega seoses te ütlesite, et äh, on juba elemente, mis on seotud eelarvedistsipliini küsimusega. ja tasakaalu puudumisega Euroopa majanduspoliitikas. kuidas see kõik sobitub sellise majandusjuhtimise küsimusega. proua Kratsa. ma arvan, et tegelikult on see küsimus Olli Rehnile, mitte minule ähm konkurentsivõime pakt, kokkulepe ehm, on tegelikult midagi, mis kuulub ehm, teise voliniku pädevusse. Äh, kahe tuhande üheksandal aastal oleksin mina võib-olla sellele vastanud, aga täna mitte. Äh, täna on see Olli Rehni äh, ja võib-olla ka härra Barroso pädevusvaldkonnas ja ma olen nõus sellega, mida nemad on selles küsimuses öelnud. Dirk. Meneer de commissaris, laat mij u dan een vraag stellen. tänan, härra volinik. ma tahaksin esitada küsimuse äh, teemal, mis on teie pädevuses. kaheksakümnendatel aastatel oli olukord selline, et kui ettevõtted erastati, siis äh, riik pani ettevõttele nii-öelda kaasavara kaasa. ja nüüd äh, erastati äh, postiteenistused Ühendkuningriigis, Belgias, Prantsusmaal ja ka nendel juhtudel võtab riik äh, üle nende ettevõtete teatavad pensioni maksmise kohustused ja selline kaasavara andmine esineb ka finantsvaldkonnas. riik on näiteks äh, riigistanud äh, finantsasutusi või on neid äh, päästnud, saanud omale enamusosaluse ja millalgi tuleb need ettevõtted ju uuesti erastada ja tundub, et see kaasavara andmine, mis oli levinud kaheksakümnendatel, on nüüd kordunud posti valdkonnas ja nüüd see on jõudnud finantsvaldkonda. kas te juba töötate selle küsimuse kallal? igal juhul ma tahaksin teid äh, hoiatada. finantsinstitutsioonide nii-öelda kaasavara, kui see on juba sisse viidud, siis on sellest väga las-, raske loobuda. nii et ma tahaksin äh, teada teie arvamust selle kaasavara andmise kohta, eriti juhtudel, kui äh, tegemist on äh, finantsinstitutsioonide erastamisega pärast seda, kui nad on riigistatud. Siguiendo su intervención por la traducción francesa y el fenómeno de diaring, no sé en qué consiste. tänan. ma ei tea, mida te selle kaasavara all täpselt äh, mõtlete, nii et ma ei saa aru. ma kuulasin prantsusekeelset tõlget ja lähen nüüd hispaaniakeelse kanali peale. nii et ma kordan veel kord äh, üle. kaasavara, pruudile kaasa antud vara see tähendab siis äh, seda, et kui ettevõte on äh, riigi poolt üle võetud ja siis ta erastatakse uuesti, ehk siis ta ei ole enam riigi oma, siis see ettevõte saab kaasa mingisugust lisakapitali või ettevõttelt võetakse üle pensioni maksmise kohustust. näiteks äh, postiettevõtte äh, puhul võib olla nii, et äh, ettevõte saab osta kuskil linnaservas odavamat kinnisvara. ühesõnaga, ettevõte erastati, aga riik andis ettevõttele kaasa mingeid lisasoodustusi või lisaboonuseid ja see õõnestab konkurentsivõimet. ja nüüd ma sain õigesti aru, suur tänu Hispaania tõlkidele otsustava tähtsusega on siin äh, riigikontroll. me ei saa lubada seda, et äh, kui ettevõte erastatakse, siis on tegemist nii-öelda üle kompenseerimisega kui erastatakse näiteks äh, endine monopol, mis vastutab teatud määral üldhuviteenuste eest, siis me vaatasime üle, et millised on need äh, kompenseerimisvõimalused ja kohustused. ja mõnikord tõusetusid ka need aspektid, mida teie mainisite. näiteks pensionide küsimusi vaatasime me üle. osaliselt oli siis olukord selline, et äh, tuli äh, jõustada uuesti konkurents turul ja mõnikord oli tegemist nii-öelda risttoetustega, mis moonutasid konkurentsi. igal juhul edendati siis mõne ettevõtte konkurentsivõimet äh, võrreldes teiste firmadega, kohati äh, pensionifondide kaudu, kohati muud moodi. praegu me tegeleme posti teenistuse juhtumitega, Saksa posti ja Belgia postiga. Neid mõlemaid näiteid tahtsin siinkohal mainida, loomulikult võib muudes valdkondades olla veel lisanäiteid. sissejuhatavas sõnavõtus täna ütlesin ma, et äh, minu homsete komisjonile esitatavate ettepanekute tähtsus seisneb äh, selles, et me tahame riigiabi küsimustes keskenduda suurtele tegijatele. ei ole mõtet äh, kulutada inimressurssi, energiat ja vaeva, et äh, tegeleda mingite kohalike tasandi teenusepakkujatega, kui näiteks on tegemist äh, linnapoolse toetusega mõnele ettevõttele, niimoodi me ei äh, häiri siseturgu ega moonuta konkurentsi. ja kohalikul tasandil inimesed äh, hoiavad ise silma peal sellel, et äh, näiteks linnavolikogud kasutaksid raha korralikult. meie peaksime kõrgemal tasandil keskenduma nii-öelda äh, ristsubventsioonidele, äh, kus on olnud äh, tegemist äh, tõesti negatiivsete mõjudega konkurentsivõimele. tihtipeale on negatiivselt mõjutatud ka teenuste tõhusus loomulikult võib lubada teatud määral toetusi, aga kui teenuste tõhusus äh, langeb, siis ma ei näe küll mingit äh, mõtet äh, sellel, et oleks võimalik säilitada senised ähm, toetused ja subventsioonid. Need on need teemad, millega me tegeleme. Jean-Paul Cosses, suur tänu! härra volinik, suur tänu, et vastasite kõikidele nendele mitmetele küsimustele, ma olen algusest peale teid kuulanud ja ma imetlen teie teadmisi, aga mulle tundub, et need kodanikud, kellega me kohtume tihti ja mina äh, saadikuna kohtun nendega väga tihti, tundub, et konkurentsivõime poliitika on suunatud siiski eliitidele ja kodanikud, äh, ettevõtjad, äh, ei eh, mõista hästi seda konkurentsipoliitikat ja selles on liiga palju natukene kantseliiti nende jaoks, nii et milline on eurooplaste hinnang täna Euroopale, ausalt öeldes suhteliselt halb, eh, arvestades eh, valimisi? ja kas me ei võiks jõuda mõistliku konkurentsile, nii, konkurentsini, nii nagu räägitud mõistlikust põllumajandusest? Te ütlesite hetk tagasi, et kui me seame tõkkeid, siis on kõik meie jaoks kadunud. kuid eh, kas sellel ei võiks olla ka mõningaid eeliseid? täna, mida meie kodanikud arvavad, nemad tunnevad, et tänu Euroopa avatusele, mis on ju väga suur, eh, paljud eh, saavad siia tulla, kuid meist nagu välja ei lähe eriti midagi ja see teema on tabuteema tegelikult ja, ja tegelikult peaks sellest rääkima. ma ei taha küll muidugi konkurentsipoliitikat küsimärgi alla seada, kuid arvestades seda, millised on tänased majanduslikud olud, millistes raskustes riigid on, ei saa tegelikult meie kodanikud väga hästi aru äh, meie konkurentsipoliitika äh, mõttest äh, ma ei taha teid selles süüdistada, kuid eelmise mandaadi ajal äh, ja teie ei olnud konkurentsivolinik, kuid tollane volinik äh, tavalistel kohtumistel äh, ütles alati, et mul on õnnestunud viimase trimestri jooksul esitada ma ei tea kui mitu trahvi, kui suure summa ulatuses, teie seda teinud ei ole. minu küsimus teile on see, et kas tarbijad, mida tarbijad sellest arvavad? probleem täna on selles, et äh, Euroopa poliitika konkurentsivaldkonnas äh, e, seda ei mõista meie kodanik ja nad ei saa aru, mis on selle poliitika eelised. ja et äh, neile tundub, et see konkurentsipoliitika ei aita nende oludele kaasa teoorias on see küll hea poliitika, aga kodanik sa ei saa sellest väga hästi aru. me oleme alati rääkinud öö, otsekoheselt, teen seda ka täna ja, ja ehk vabandate mulle siis selle küsimuse. suur tänu, härra Kooses, annate mulle nüüd võimaluse anda poliitilise vastuse, mitte tehnokraadi vastuse. konkurents, kelle jaoks seda üldse tehakse? tarbija ja kodaniku jaoks aga võib-olla üks kasusaaja veel, VKE-d. ma ei kavatse iga kord hakata tõesti rääkima trahvisummadest, kuid eelmisel aastal, aastal kaks tuhat kümme, kui mina olin esimest aastat äh, volinik, oli äh, trahvide maht kolm miljardit eurot, mille pealt neid võeti trahvid määrati näiteks nende lennuettevõtete vastu, kes äh, on äh, saanud liiga suuri toetusi ja nende tegevus otseselt mõjutab väga paljusid ettevõtteid. kannatavad sel ajal ju ometigi kodanikud, muidugi, sellepärast et nemad on need, kes peavad äh, rohkem maksma toote eest mille osas hinnad tõusid tänu kartelli kokkulepetele. Nende ettevõtete poolt, kes lennutransporti üritavad oma kontrolli alla saada. kuid meie otsustasime esitada trahvid. sealhulgas ka näiteks äh, igapäevase hügieeni äh, tarvete tootjate osas on trahve määratud, kahele suurele ettevõtetele me ütles, ettevõttele me ütlesime, kui teie tahate, et meie teie liitumise heaks kiidame, peate kõik äh, üksused eristama, sellepärast et muidu need äh, hinnad tõusevad kodanike jaoks inimeste kohalikus poes, kodupoes hind tõuseb tänu sellele liitumisele. väga paljudes Euroopa Liidu riikides. härra Kuses, kannatavad selle all ju ometigi kodanikud. volinik, Euroopa Parlamendid, loodetavasti ka ministrid liikmesriikides peavad selgitama olukorda. sest et ega ei õpi ju kodanik konkurentsipoliitika peensusi. meie peame seda tegema meie peame olema selgitajaks. kui me selgitame, siis mõistavad ka. ega nad ei ole lollid, suhteliselt nutikad ja teinekord isegi nutikamad kui meie. Nende eelis on see, et nende käes on võim kui ma räägin tavainimesega, siis ma üldiselt ei kuula nende kaebusi trahvide ei, ei räägi nad trahvide, ka ei esida nad kaebusi trahvide määramise osas, mitte keegi ei ütle, mis asja te teete. ainult suurettevõtete puhul on äh, kaebusi trahvide kohta, mida Euroopa kavatseb ette võtta, kontrollides seda ja teist, mida te mõtlete endast, esitate selliseid trahve? aga ka mina suurettevõtteid ei esita, esinda. mina olen Euroopa volinik, üldhuvide volinik, kodanike volinik ja need miljonid äh, VKE-d, kes kannatavad konkurentsi äh, puuduse pärast, äh, nende eest ma töötan. ja kuidas Euroopa, eurooplane suhtub Euroopasse? no suhtumine on negatiivne alati siis, kui Euroopa ei suuda võtta otsuseid vastu. iga kord, kui ECOFIN või ülemkogu kokku tuleb, ja lõpuks mitte midagi ei otsustata konkreetsete probleemide lahendamiseks, kas siis Kreeka, Iiri, Portugali või Läti või Rumeenia või Bulgaaria kodanike jaoks kannatavad need tõesti esitavad küsimuse, mis asja see Euroopa toimetab? aga kui järgnevatel päevadel või nädalatel need algatused, mis on võetud selleks, et reageerida Liibüa rahva kannatustele, kui see peaks Euroopa lõhestama, esitab eurooplane kohe küsimust, mis asja nad teevad. ja meie peame olema need, kes ütlevad, et Euroopa peab olema ühtne, peab olema võimeline oma vastutust kandma ja otsuseid langetama. iga kord, kui Euroopa kont-, vastus, võtab otsuse vastu, on eurooplane rahul. ja see on see sõnum, mille me peame saatma Euroopale, mitte mi-, neid hirmutama äh, või esitama argumente enda kaitseks. Euroopa kaitsepositsioonilt ei suuda mitte kuhugi jõuda, see on minu sõnum teile, suur tänu. Äh, suur tänu, sellega on äh, see kohtumine nüüd lõppenud, äh, suur tänu kõikide antud vastuste eest ja nagu ma juba ütlesin alguses, kohtume üsna pea jälle, kaheteistkümnendal juulil kaheteistkümnendal juulil, see on juba paigas, nii et suur tänu teile, härra volinik. And we will have about a five minute pause. viis minutit nüüd äh, vaheaega, enne kui hakkame rääkima siis hoiuste tagamise skeemist. Okay, everybody, if you could take your seats, we will... Võtke palun istet, kallid kolleegid. Me läheme oma tööga nüüd edasi. Liigume edasi päevakorrapunkti number seitse juurde, mis on avalik kuulamine hoiuste tagamise süsteemi osas Äh, mis peaks aitama kaasa finantsstabiilsuse saavutamisele ja hoiustajate äh, usalduse tagamisele. ma tervitan siin meie kõnelejaid. Äh, Dirk Kuupei, kes on Euroopa Hoiusekindlustajate Foorumi aseesimees ja tema räägib meile viieteist minuti jooksul sissejuhatavalt ja ülevaatlikult sellest teemast, siis saab sõna Veera Kotrel, kellel on kümme minutit kõneaega, kes on Which organisatsiooni peamine poliitiline nõustaja. Äh, tema räägib sellest, kuidas tagada erahoiustajate äh, usaldus ning siis äh, toimub meil paneeldiskussioon kahes osas. esimene osa, siin saavad sõna Andreas Pangl ja Federico Cornelli ning nemad räägivad äh, äh, asutuste kaitsesüsteemi loomisest eh, Itaalia ühistupankadele ning teises osas eh, saab sõna Luis de Gero Pidada Vega, kes eh, räägib meile Hispaania pangandusturu olukorrast. ja siis toimub ka küsimuste-vastuste voor. kuna päevakord on tihe, siis ma palun kõnelejatel kõneajast kinni pidada, esimene kõneleja saab sõna viisteist minutit ning teised saavad kümme minutit kõneaega palun ärge lugege oma kõnesid nii kiiresti ette, et tõlgid teid tõlkida ei jõua, sellepärast et sellisel juhul ma lihtsalt äh, katkestan teid ja see raiskab teie kõneaega ja kõneaega juurde ma teile sellele vaatamata ei anna. Eh, niisiis eh, pidage ka meeles, et kui ma juba meeleheitliku pilguga teid vaatan, siis eh, hakake kokku võtma oma juttu, sest et saadikud tahavad ka küsimusi küsida. ma arvan, et ma rohkem ei peagi praegu rääkima, annangi sõna esimesele kõnelejale, Dirk Kubeile ma vabandan juba ette, kuna ma vist olen kõikide külaliste nimesid ka valesti hääldanud, aga saadikud on siin sellega juba harjunud. palun, härra Kupe, teil on sõna sehr geehrte Abgeordneten des Europäischen tänan, proua esinaine, tänan Euroopa Parlamendi saadikud, mul on äh, suur au, et te kutsusite mind EFTi äh, aseesimehena rääkima siia sellest praegusest äh, raporti projektist ja hoiuste tagamiseks. ma tahaksin öelda alguses paar sõna EFTi kohta, sellepärast et äh, kõigile ei ole see tuttav organisatsioon. tegemist on siis äh, kõikide hoiuste tagamissüsteemide äh, esindajatega. viiskümmend seitse süsteemi neljakümne kahest riigist EFTI asutati kahe tuhande teisel aastal ja ta teeb tihedalt koostööd Euroopa Komisjoniga. meie ülesandeks on äh, vahetada kogemusi ja tagada kindlad hoiuste tagamise süsteemid Euroopas. me teeme ka koostööd seadusandjatega Euroopas ja teiste oluliste tegijatega finantssektoris. EFTI on teinud koostööd Euroopa Komisjoniga ja töötanud välja mõned äh, põhimõttelise tähendusega dokumendid, näiteks äh, riisi, riski hindamine, osamaksete küsimus, samuti oleme pööranud tähelepanu avalikkuse teavitamise küsimustele. EFTi skeemid üldiselt ei ole paybox süsteemid, umbes pooled süsteemid on äh, laialdase mandaadiga. suurel osal süsteemidel on äh, mitmed alused, keskpangad, äh, pangandusjärelevalvajad, äh, samuti on mitmesuguseid era- ja avaliku sektori asutusi ja organisatsioone, mis moodustavad selle hoiuste tagamise skeemi. tahaksin öelda, et tegemist ei ole pankade esindusega EFTi näol, vaid on esindatud äh, tõesti ka pangandusjärelevalve, äh, võlgade haldamine, on esindatud ka pangandusorganisatsioonid ja nii edasi. nagu juba öeldud, siis äh, hoiuste tagamise skeemidel on väga erinevad ülesanded vähestel on ainult äh, Paybox süsteem ehk siis väljamaksete tegemise süsteem äh, pankroti korral, aga enamik süsteeme panustab ka ennetavatele meetmetele, et maksevõimetust üldse ei tekiks. osadel hoiuste tagamise skeemidel on ka järelevalve ülesanne, nad võivad äh, kontrollida finantsasutusi, nad võivad anda reitinguid ja hinnata riske nii palju siis EFTi äh, liikmete taustast. nüüd äh, tahaksin öelda paar sõna tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta direktiivi kohta, mis puudutas hoiuste tagamise skeeme, nii äh, pandi paika miinimumstandardid, näiteks äh, kakskümmend tuhat eurot äh, peaks olema kaitstud, äh, pandi paika teavitamisõigused, aga mitmed teised äh, küsimused reguleeriti väga paindlikud, osad liikmesriigid said võimaluse pakkuda kõrgemat kaitset, oli võimalik viia sisse ka nii-öelda omavastutus, et äh, ka klient äh, kannab osa võimalikest kahjudest, see oli siis umbes kümme protsenti. tähelepanu pöörati äh, sellele, et eraisikud ja väikeettevõtted äh, saaksid kaitse hoiuste tagamise skeemide kaudu, aga ka teiste süsteemide kaudu, nii et põhiliselt panustati paindlikkusele see tolleaegne direktiiv ühte valdkonda aga üldse ei äh, puudutanud, see oli süsteemide rahastamine. ei käsitletud ka süsteemide mandaati ja seda, kui palju peaks neid süsteeme riigi kohta olema ja kas need süsteemid peaksid olema avalik-õiguslikud või eraõiguslikud. juulis kaks tuhat kümme esitas komisjon ettepaneku hoiuse tagamise skeemide kohta ja see ettepanek näeb ette suurt harmoneerimist. paljud valdkonnad, mis seni ei olnud reguleeritud, nüüd äh, leiavad käsitlemist, näiteks äh, rahastamine. ja osad äh, küsimused on nüüd liikmesriikidele ka siduvamalt ette kirjutatud kui seni komisjoni ettepaneku aluseks äh, on äh, sisse viia sihttase üks koma viis äh, protsenti kõlblikest hoiustest. sada viiskümmend miljardit eurot tuleks siis pankadel säästa kümne aasta jooksul kaheksateist koma viis miljardit äh, likviidsusvarasid läheks sinna viiskümmend äh, miljardit äh, lisanduks hiljem. komisjon on välja pakkunud vastastikuse solidaarsuse süsteemi maksevõimetuse korral peaksid äh, hoiuste tagamise skeemid teineteist äh, toetama ja laenu andma. Äh, koduriigi põhimõte on nüüd küsimärgi alla seatud, peaks kehtima teised põhimõtted, väljamaksete tegemise tähtaeg lühendati seitsmele tööpäevale komisjoni ettepanekut EFTi üldiselt tervitas, eriti mis puudutab äh, harmoneerimist, äh, et äh, hoiused oleks kaitstud saja tuhande euroni. see on kõik tervitatav, aga EFTi on kritiseerinud hoiuste defineerimist välja pakutud definitsioon on liiga kitsas. samuti kritiseerisime me seda, et äh, nüüd võeti kõlblikud hoiused äh, aluseks, mitte kaetud hoiused, kui hakatakse välja arvutama osamakseid ja seitse tööpäeva väljamakse tähtaeg see on liiga ambitsioonikas. seni on olnud äh, tähtaeg kakskümmend äh, tööpäeva üle kogu Euroopa ja nii kiiresti ei saa seda tähtaega lühendada. EFTI on põhimõtteliselt valmis töötama tähtaja lühendamise suunas, aga me peaksime kõigepealt sisse viima kliendipõhise lähenemise ja lähtuma kahekümnest päevast, sellepärast et muidu võib tekkida suur äh, ebaselgus. samuti on äh, kritiseeritud äh, sihttahet, taset üks koma viis protsenti, on kritiseeritud ka lisavahendite eraldamise kohustust EFTi arvates on siin tegemist äh, ülereguleerimisega. meil on väga edukad äh, riskide haldamise süsteemid paljudes liikmesriikides ja neid tuleks nüüd muuta. EFTi on äh, kritiseerinud ka vastastikuse solidaarsuse aspekti ehk vastastikust laenu andmist. me oleme kritiseerinud ka seda, kuidas tuleks äh, fondide rahasid investeerida, praegu on ettekirjutused liiga kaugele minevad. praegu tuginedes mineviku kogemustele, võib EFTi öelda, et niivõrd äh, kitsalt äh, ja põhjapanevalt ei peaks siin äh, reguleerima ja samuti on siin liiga kitsalt reguleeritud vastuvõtva liikmesriigi äh, kohustusi seoses äh, teise filiaali äh, maksevõimetusega näiteks. meie arvates peaks vastuvõttev liikmesriik saama tegutseda vabatahtlikkuse alusel ja kohustused ei peaks olema siduvad siin äh, räägiti sellest, et väljamakseid tuleks teha kõikides valuutades, ka muudes kui euros ja Euroopa Liidu riikides käibel olevates valuutades, aga seegi suurendaks äh, finantsasutustel olevat koormust. ja lõpetuseks, siin on väga kitsendavad tingimused vahendite kasutamiseks ette nähtud on öeldud, et vahendeid on võimalik äh, kasutada piiratud määral alles siis, kui on saavutatud teatud äh, summa, teatud äh, hulk. vahendite kasutamine peaks hoiuste tagamise süsteemidel olema vabam. ka Baseli komisjon mis on töötanud EFTiga välja ettepanekuid, ei äh, tunne või ei ole kokku puutunud seni selliste ettepanekutega, mis näevad ette suuri kitsendusi eelrahastamiseks kogunud vahendite kasutamisel. EFTi tervitab Euroopa Parlamendi raportööri dokumenti, praktiliselt äh, kõik Äh, kriitilised punktid on leidnud raportööri poolt äh, käsitlemist. raportöör on äh, võtnud osamakse määramise aluseks mitte kõlblikud hoiused, vaid kaetud hoiused. see on õige, sellepärast et ainult niimoodi on võimalik tagada võrreldavus Euroopa Liidu siseselt. kaetud hoiused äh, on võrreldavad liikmesriigiti, aga kõlblikud hoiused mitte. raportöör on uuesti välja pakkunud äh, paindlikkust, äh, mida komisjoni ettepanekus algselt ei olnud. on välja pakutud vahendite vabam kasutamine, näiteks äh, eelrahastamise käigus. me tervitame tugevalt äh, seda, et raportööri ettepaneku kohaselt on võimalik vahendeid nüüd kasutada nii, nagu liikmesriigid neid seni on kasutanud ja see vastab ka Baseli komitee poolt välja pakutud äh, parimatele praktikatele. tervitame seda, et äh, raport soovitab väljamakseid teha ainult eurodes või muudes Euroopa Liidu liikmesriikide valuutades. samuti on pööratud vähe tähelepanu siin äh, likviidsusfondi vahenditele. oluline on säilitada äh, ennast õigustanud olemasolevad süsteemid liikmesriikides ja mitte ohverdada neid süsteeme, tehes olukorda riskantsemaks kui seni täna. suur aitäh! ma tuletan liikmetele meelde, et küsimusi saab esitada alles äh, siis, kui ettekanded on kuulatud, ehk siis kella kaheteistkümnest alates. suur aitäh teile ning äh, liigume edasi Veera Kotrelli ettekande juurde, kes esindab organisatsiooni Witch. suur aitäh ja suur aitäh mind kutsumast. Äh, minu nimi on Veera Kotrell ja ma olen poliitikanõustaja finantsteenuste küsimuses Witch organisatsioonis, mis on tegemist sõltu-, mille näol on tegemist sõltumatu äh, organisatsiooniga äh,. see on Euroopa suurim eh, organisatsioon ja me asume Ühendkuningriigis ning me oleme sõltumatu töötusest ja valitsusest ja me rahastame ennast eh, ajakirjanduse ja raamatute müügi läbi. mina vastutan hoiuste eh, tagamise skeemi eest ja ma olen ka finantsteenuste kasutajarühmas, Euroopa Komisjoni poolt loodud rühmas siis Äh, mis, which leiab, et hoiuste tagamise süsteem on praeguse pangandusmudeli äh, nurgakiviks Euroopas. ilma hästi toimiva süsteemita mm, tarbijad ei usalda enam pangasüsteemi. Äh, Ühendkuningriigis toimunud kahe tuhande seitsmendal aastal massiline Northern Rockist raha väljavõtmine näitas, kui oluline on hoiustajate usaldus. oma raportis raportöör toob välja diferentseeritud lähenemise, mis hõlmab ühiste nõuete paikapanemist kõikidele hoiustajate tagamise skeemidele, samas ajal tagades piisava paindlikkuse, võttes arvesse seda, mm, kuidas need skeemid töötavad ja see kõik põhineb komisjoni ettepanekul. täna ma tahaksin rõhutada neid küsimusi, mis on tarbijatele eriti olulised eh, ja neid küsimusi, kus paindlik lähenemine on meie arvates õige lähenemine. ma peaksin ütlema, et me oleme nõu, nõus paljude raportööri seisukohtadega, eriti mis puudutab tähtaegu, ajutisi suurkontojääke ja brändipõhist kaitset. me leiame, et ääretult oluline on see, et liikmesriikidele antakse siis siiski eh, teatud eh, valikuvõimalus sekkumise määra osas eh, majanduskriisi mm, olukorras või usalduskriisi olukorras ma tahaksin pakkuda välja ühe põhimõtte hoiuste tagamise skeemi jaoks ja seeläbi ka võimaluse tema tõhususe paikapanemiseks ja määramiseks. toimivad turud tähendavad seda, et tarbijad neid ka usaldavad ehm, ja oluline on see, kas hoiuste tagamise süsteem tekitab usaldust või mitte. Eh, usalduse saavutamiseks on meil vaja hästi paika pandud eh, turvavõrku, eh, mis ei koorma tarbijat teabe, mis antakse tarbijatele, peaks selgitama, mida hoiuste tagamise skeem tähendab, aga tarbijalt ei peaks eeldama lisatõlgendusvajadust Äh, tarbija ei saa olla äh, krediidireitingu agentuur. Äh, miks peaks tarbija olema edukas valdkonnas, kus ajalugu on näidanud, et juhatused, krediidireitingu agentuurid ja teised ei ole hinnanud riske piisavalt ja on läbi kukkunud? <clears throat> Ähm, tarbijad ei suuda äh, hoiusekontode osas ähm, hinnanguid läbi viia, sest et äh, toote disainis ei sisene, sisaldu riskid kui sellised ähm, ja ähm, tarbijad valivad just äh, hoiusekontot sellepärast, et nad on madala riskiga ähm, võrreldes teiste äh, toodetega. Äh, ja seda iseloomustab ka asjaolu, et viimase kümne aasta jooksul on sularahaturud olnud edukamad kui väärtpaberiturud. ja tarbijad ei saa, tarbijatelt ei saa eeldada, et nad hindavad finantsolukorda, milles hoiuse, hoiuseid pakkuvad esi-, ettevõtted on ma tahaksin rääkida ka informatsioonist veidikene Mm, Ühendkuningriigi Finantsteenuste Amet viis läbi hiljuti äh, uurimuse ja ma nüüd tsiteerin natuke seda raportit. Äh, vastajad äh, ütlesid meile, et nende arvates on brändid erinevad üksused ja see tõi kaasa seisukoha, et nad arvasid, et kõiki brände käsitletakse erinevalt, kui räägitakse kompenseerimisest. avastus, et eristused võib teha, aga see ei ole mm, kindel põhimõte, üllatas väga paljusid mm, ja ähm, vastased leidsid, et see on ebaaus lähenemine äh, ning et äh, sellega taheti äh, tarbijate arvelt pankadele kasu tuua. vastajad leidsid ka, et brändid näitavad eristust oma nimedega ning ähm, meie usume, et on täiesti mõistetav, et tarbijad on segaduses ja leiavad, et süsteem on need alt vedanud ma vabandan, ütleb esinaine. Äh, palun äh, rääkige veidi aeglasemalt, sellepärast et tõlkidel on probleeme. Äh, seda juhtub siis, kui lugeda maha oma ettekannet. palun tehke veidi aeglasemalt. jah, aitäh väga keeruline on näha, millised brändid kuuluvad sama FSA loa alla tarbijad ei saa sellest aru. Äh, tarbijad ei saa sellest aru, äh, kuidas äh, näiteks ettevõtete liitumine võib mõjutada pangateenuste pakkuja loa olukorda. ja see uuring näitas ka seda, et vastajad leidsid, et kui loa andmise menetlust leidsid, et loa andmise menetlust tuleks muuta selleks, et kõik kõiki nii-öelda ettevõtte nimetusi koheldakse eraldiseisvana see aitaks tarbijatel paremini olukorrast aru saada. ma tahan veel kord rõhutada seda, et me leiame, et kaitse tuleb, kaitset tuleb pakkuda tarbijatele sellel tasandil, mil nemad tegutsevad. Ehm, brändi nimede muutmine, omandisuhete muutumine eh, on midagi, eh, mis eh, tekitavad segadust tarbijates me oleme teadlikud sellest, et paljud liikmesriigid juba nõuavad seda, et eh, ettevõttele oleks erinevatele brändidele eraldi load taotletud. Eh, ja me usume, et kuni meil ei ole üle-euroopalist nõuet eh, eraldi loa taotlemiseks erinevatele brändidele, tuleb tagada minimaalselt see kõikides liikmesriikides, et tarbijad saaksid brändipõhised väljamaksed, äh, kui seda vaja teha on. ma tahaksin rääkida ka ajutisest suurest kontojäägist, seda mainib ka raportöör oma raportis. me leiame, et äh, Ähm, me peame äh, tagama ka ähm, suured ajutised kontojäägid, sellepärast et selliseid olukordi tuleb ette, kus tarbijatel on äh, suuri kontojääge, näiteks äh, kui pensioni väljamakseid tehakse või kindlustusväljamakseid tehakse, näiteks kuritegevuse või õnnetuse ohvrid võivad saada ka ähm, kompensatsioonimakseid ning need maksed võivad ületada neid piirmäärasid, mis on paika pandud me leiame ka, et on palju juhtumeid, kus eh, selline kaitse ei ole mitte vajalik, vaid eh, hädavajalik eh, tarbijate kaitsmiseks finantskrahhi eest. ja seetõttu me palume, et raportöör oma raportis määratleks ära, mis asi on kõlblik ajutine kõrge saldojääk. ma tahaksin rääkida ka komisjoni ettepanekust, me tervitame praeguses vormis nii mõningaidki komisjoni komisjoni ettepanekuid, näiteks seda, et luua komisjonile ühtne kontaktpunkt me leiame, et see on väga tervitatav asi tarbijakaitses seisukohast lähtuvalt, lisaks sellele kiiremad väljamaksete tegemise ajad ning see, et enam ei tohiks hoiustaja Ehm, hoiuseid ja kohustusi tasaarveldada, me leiame, see on ääretult oluline, saavutamaks usalduse tarbijate hulgas. mis puudutab tasaarvestamist, siis Ühendkuningriigis väga sageli eh, ettevõtjad, eh, eh, tarbijad hoiavad oma sääste just eluames, eluasemelaenu andja juures ja Mm, sageli nõutakse seda, et jooksev konto oleks eluasemelaenu andja juures ning eh, selline tasaarvestamine eh, täiesti eh, kaotaks ära inimese likviidsuse, see hävitaks inimese. Ehm, ja see uuring, millest ma rääkisin, näitas, et selline tasaarvestamine on väga murettekitav tarbijate jaoks ja, ja see tuli šokina kõikidele. ja seetõttu meie ettepanek on mm, teha nii, et tasaarvestamist ei kasutataks, sellepärast et äh, muidu äh, tarbija segadus suureneb ja likviidsus kaob ja maksete tegemine aeglustub äh, mis puudutab ajaperioodi, siis me leiame, et viie päeva, viit päeva ületavad makseperioodid äh, on tarbijatele probleemiks äh, ja seetõttu meie tervitame raportööri äh, ettepanekut teha vahemakseid või esmaseid makseid tarbijatele. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et me tahame tagada selle, et tarbijad saaksid õiglase ja mõistliku süsteemi, kui me mõistame, et tarbijad ähm, peavad ka ise oma tegevuste eest vastutama, äh, siis äh, seda tegevust ja vastutust tuleb ka kaitsta äh, juhul, kui süsteem ei toimi ja alt kukub ja me leiame, et hoiuste tagamise skeem saab seda kõike teha, aitäh suur tänu ja nüüd eh, siis eh, Itaalia ühistupangad ja Andreas Pangel kõigepealt. austatud eh, proua esinaine, kõrge koda. ma tahaksin tänada teid võimaluse eest rääkida Saksamaa Raiffeisen pankade ehk ühistupankade hoiuste tagamise süsteemidest ja tahan tänada võimaluse eest et ma saan öelda välja oma arvamuse komisjoni uue ettepaneku kohta. sissejuhatavas äh, kõnes te kuulsite, et äh, Itaalia pangad soovivad üles ehitada oma hoiuste tagamise süsteemi ja meie austerlastena anname hea meelega nõu. Saksamaal on hoiuste tagamise süsteem väga oluline. tegemist on enama kui hoiuste tagamisega. kliendid on kaitstud mitmekihilise süsteemi kaudu ja seetõttu on oluline, et see mitmete turvavõrgustike koosmõju jääks alles ning et ei õõnestataks praegust süsteemi kus soovitakse ainult hoiuseid tagada ja see puudutab tegelikult äh, kõiki ühistupankasid ja hoiukassasid Euroopas, nende asutuste süsteemid äh, pakuvad klientidele kõikehõlmavat kaitset ja siin ei sobi nendele see äh, üks lahendus või ühe mõõdupuuga mõõtmine ja ma usun, et Itaalia, Hispaania kolleegid ka võtavad sel teemal sõna. senised äh, süsteemid on äh, ennast kriisiolukorras väga hästi toe-, tõestanud ja neid ei tohiks äh, ohverdada valesti mõistetud harmoneerimise altarile ma usun, et raportööri ettepanek läheb siinkohal õiges suunas, siin pannakse paika ühtne kaitsenivoo ja ühiste nõudmistega. palun nihutage mikrofon endale lähemale. hästi. ühesõnaga, raportööri ettepanek näeb ette ühtse kaitsenivoo ja ühised nõudmised, aga ta lubab eesmärgi saavutamisel kasutada erinevaid variante see lähenemine arvestab paremini Euroopa pangandusturu mitmekesisusega kui komisjoni ettepanek oleks äh, täiesti äh, kontraproduktiivne taandada kõik süsteemid äh, puhtale paybox'ile ja vähendada paljudes riikides seni kehtivat kaitsenivood. milline siis jääb, näeb välja meie süsteem, mida Itaalia kolleegid soovivad osaliselt üle võtta? meie süsteemi keskse osa moodustab reegli pärane riskide hindamine sektori institutsioonides, ainult niimoodi on võimalik äh, kriisisituatsioone varakult äh, avastada ja kohe võtta tarvitusele vastavad vahendid. kui vaja, siis äh, eraldatakse mm, pangandussektoris osalevatele organisatsioonidele ka finantsvahendeid, et saneerida mm, kriisiolukorda seni on need ennetavad meetmed alati toiminud, saja kahekümne aasta jooksul ei ole mitte ükski Austria ühistupank pankrotti läinud. kui aga sellegipoolest peaks pankrott tulema, siis äh, meie süsteem täidab kõik hoiuste tagamise direktiivi nõudmised, nii vana direktiivi kui ka uue direktiivi nõudmised. lisaks äh, sellele kindlustavad meie pangad need kliendid ja äh, ettevõtted, äh, kellel ei ole riiklikult tagatud äh, hoiuste kaitset, nii et äh, kliendid loodavad tõesti suure pankade grupi kaitsele, aga see kõik toimib ainult siis, kui omavahel on seotud erinevad tõhusad hoiuste tagamise süsteemid. sarnaselt äh, teiste riikide ühistupankade ja hoiukassade süsteemidele oleme meiegi arvamusel, et varane sekkumine on parem kui äh, pankroti äraootamine. majanduslikust seisukohast on varane sekkumine odavam, kuna saneerimine nõuab vähem finantsvahendeid kui äh, pankroti äh, haldamine ka finantsturu jaoks on äh, saneerimine eelistatud, sellepärast et äh, klientide usaldus säilib ja tarbijaid ei äh, häiri negatiivsed pealkirjad trükipressis. tahaksin nüüd rääkida selle direktiivi ettepanekust nagu juba öeldud, siis me olime komisjoni esimesest ettepanekust äh, jahmunud, siin ei äh, arvestatud äh, praeguste pangandusturgude mitmekesisusega, kõik olemasolevad süsteemid taandati Payboxile. ausalt öeldes ma ei saanud alguses aru, miks komisjon sellise ettepaneku teeb. siis lugesin ma läbi põhjenduspunkti üksteist, kus komisjon kurdab, et kliendid usaldavad kriisi ajal stabiilsemaid pankasid, aga mina ei näe selles mitte midagi halba, sellepärast et pangandus äh, peaks ka tulevikus olema usalduse küsimus. tihtipeale on olnud olukord äh, selline, et äh, kõrgemate intressimäärade pakkujate pakkumised on osutunud petlikuks ja seda kogesid ka Islandi filiaalideta otsepankade kliendid ja mis äh, puudutab nüüd äh, seda äh, hoiuste tagamise fondi mahukust, siis riigid, kus on olnud seni ainult ex-ante fondid ehk eelrahastamine, nende jaoks läheb olukord veelgi keerulisemaks. kindlasti tuleb arvestada siin ennetavate meetmetega ja tuleb kooskõlastada kõik plaanitava äh, pangakriisi lahendusfondiga. meil tuleks äh, vähendada fondi mahtu ühele protsendile kaetud hoiustest. lisaks sellele peaks olema võimalus äh, osa fondi vahenditest anda garantiide kaudu, nii et pangal oleks endiselt äh, vahendeid äh, laenu andmiseks, mis on üks pankade olulisemad ülesanded ja komisjon on siinkohal, vabandust, äh, nõukogu töögrupp on siinkohal üle võtnud vastava näite Portugalist. ja mis puudutab vahendite kasutamist, siis raportöör pakub siin välja pragmaatilise lahenduse, tema muudatusettepanek näeb ette, et ähm, kolmandiku fondi vahenditest saaks kasutada ennetavalt. seni on öeldud, et äh, see on äh, ainult teooria, sellepärast et äh, konkurendid lasevad mõnel pangal parema meelega põhja minna, kui aitavad teda. vähemalt Austik Austria praktika aga näitab, et selline saneerimine on täiesti realistlik ja mitte ainult detsentraliseeritud sektoris. näiteks äh, viimastel aastatel on äh, Saksamaa, vabandust, Austria pangad äh, päisnud BAVG ja Constantia oma konkurendid, kuna nad said aru, et pankrotil oleksid negatiivsed mõjud ka teistele pankadele. mis puudutab nüüd äh, väljamaksete tegemise tähtaega, kus komisjon pakkus äh, välja, et tähtaega tuleks vähendada seitsmele päevale. see on meie arvates ebarealistlik, sellepärast et sellise aja jooksul ei ole võimalik läbi vaadata kõiki taotlusi. mõtke näiteks kontodele, millel on äh, mitu omanikku ja kui on asjata makstud raha välja, siis tuleb see raha uuesti sisse nõuda ja see sissenõudmine toimuks kõik teiste hoiustajate ja teiste võlausaldajate kulul. raportöör teeb äh, ettepaneku, et viis tuhat eurot tuleks vähemalt viie päeva jooksul välja maksta. Äh, sotsiaalsest aspektist on see mõistetav, aga see probleem vale konto omanikuga jääb endiselt alles lõpetuseks tahaksin äh, viidata ettepanekule, mida me oleme maininud viimastel kuudel. siin on tegemist äh, oma vastutusega või kaaskindlustamisega äh, inglise keeles co-insurance niimoodi oleks võimalik äh, tõsta klientide riskiteadlikkust, muidu äh, kliendid äh, viivad oma raha nendesse pankadesse, mis pakuvad kõige rohkem intressi, selles ei ole mitte midagi halba, kui sellised pangad pankrotti ei läheks ja finantskriisi ei põhjustaks nii et rahvamajanduslikust seisukohast oleks selline oma vastutus väga kasulik ja me saaksime ka tõsta niimoodi inimeste finantsharidust. me oleme aga täheldanud viimastel nädalatel, et sellele ettepanekule on raske saada enamuse toetust täna. suur tänu, järgmine kõneleja on äh, Federico Corneli, palun. Äh, suur tänu selle kutse eest äh, ja Euroopa ja Itaalia ühistupankade süsteemi poolt äh, suur tänu selle küllakutse eest. meie assotsiatsiooni kuulub nelisada kakskümmend väikest panka, me oleme kolmas kõige suurem pangandussüsteem kohalikul tasandil, kuid ükski nende pankadest ei ole börsil noteeritud ettevõte, need on väga väiksed pangad, kõigil on omad põhikõrjad ja eesmärgiks on toetust avaldada siis kohalikele omavalitsustele ja kui nad tulu teenivad, siis nad seda välja ei jaga, seitsekümmend protsenti seaduse kohaselt tuleb äh, reinvesteerida äh, kohalike oma, kohalike kogukondade arendamisesse, nii et Itaalias me ei ole ei börsiettevõte, meil ei ole ei väärtpabereid ega ka boonuste süsteeme sellega seoses ka ei ole meil selliseid probleeme, nagu on olnud börsiettevõtetel viimasel ajal, meie partnerid on tarbijad ja sellepärast oleme meie toetanud sellist äh, hoiuste tagamise süsteemi, mis läheb äh, kaugemale, kui seaduse sõna ette näeb ja me pakume siis äh, tarbijatele, oma partneritele täis toet-, täiskatet. me oleme samuti omalt poolt analüüsinud kriisi põhjuseid peaasjalikult juurduvad need äh, selles, et äh, kriisile eelnenud aastatel ei olnud piisavalt kontrolli likviidsuse üle ning äh, toob välja tõsised korporatiivjuhtimise probleemid pangandussüsteemis. Itaalia pank on väga hapras olukorras ähm, vabandust, meie, meie süsteem ehk asutuste kaitsesüsteem, mille me oleme välja töötanud, saab suurt toetust Itaalia keskpangalt. me pakume siis oma süsteemiga võrreldes hoiuste tagamise skeemiga kahte suurt eelist, nimelt suurem finantsstabiilsus ning täiskate tarbijale. ma kuulasin suure huviga seda, mida rääkis äh, härra Kotrell ning ausalt öeldes mind see mõneti jahmatas, sest et ka meie liigume selles suunas, eh, siis täiskatte suunas, kuid selle saavutamiseks seadusandlus, mis tundub eh, küll olevat täiesti õiglane ja õige, kuigi Austria kolleeg ütles, et siin ja seal on probleeme, on eh, see siiski väga vajalik seadus selleks, et vältida nende inimeste, panna piir nende inimeste tegevusele, kes üritavad kuidagi eh, ümber käia seadusandlusest. aga peamine probleem on ettemaks, mis tuleb teha seoses deposiit, kaetud deposiitidega. kindlasti selge on see, et pangad üritavad kuidagi eemale hiilida sellest sättest ja võib-olla eh, panevad, suunavad siis äh, miinimumsummast ülejäänud summad kuhugi mujale toodetes miljonitesse eurodesse võib see ulatuda. ja otse öeldes siis, kui äh, mul on rohkem varasid kui kakskümmend viis tuhat eurot, siis nad pakuvad mulle võimalust investeerida kas kuskile väärtpaberitesse äh, ja nii edasi ja see loomulikult peab kogu see tegevus vastama finantsteenuste direkt-, finantsinstrumentide direktiividele, kuid siiski see on täiesti võimalik ja nii e-, e-, hiilivad nad siis eemale sellest e, nii-öelda garanteeritud dep-, tagatud deposiitide alasest ettemaksest Äh, tulemuseks võib olla see, et äh, maksubaas äh, väheneb ja ilmselt hoiuste tagamise skeem ei ole nii tugevatel alustel, kui ta võiks olla. risk sellise olukorra kujunemiseks on väga suur ja pankurina ütleksin ma, et praegu likviidsus jooksevkonto, jooksevkontodel on euroturgudel öö, ehm, investeeritud, kuid see ilmsesti kindlasti väheneb. ärgem unustagem ka Eurobori kurss, Eurobori kursi ähm, võimalikke arenguid, see tähendab seda, et laenud võivad minna kallimaks äh, just nimelt väiketarbijate jaoks. kuidas vältida aga siis äh, seda, et äh, üritatakse Äh, kuidagi mööda minna hoiuse tagamise skeemist. meie tahaksime sellist süsteemi näha, mis kogu hoiuse katab, mitte kuni sada tuhat eurot ja see on väga suur erinevus. me pakume, tahaksime näha katet üle saja tuhande euro suuruste hoiuste puhul samutigi. miljon, kaks miljonit, mis iganes summa ning äh, väärtpaberite omanikud või ükskõik milliste teiste kaupade, finantsteenuste tarbijad on samuti kaetud. tulemuseks on finantsstabiilsus ning meil on terve rida samme ette nähtud selleks, et äh, pangad on ka kontrollitud korralikult ja Itaalia asutuste kaitsesüsteem mm, näeb ette väga tihedaid kontrolle Äh, ja väga põhjalikke kontrolle, mis puudutavad siis äh, ette, äh, pankade likviidsust, mida me kontrollime iganädalaselt ja kui võimalik, teeksime seda igapäevaselt ja lisaks sellele, ja see ongi kõige olulisem, kontrollime ka nende korporatiivjuhtimissüsteeme. ja see oli ju tegelikult põhjus, miks kriis lahvatas, et selliseid kontrolle ei olnud. panga nõukogu kui nad teevad tublit tööd, kui äh, käituvad äh, reeglite kohaselt ja midagi kalevi alla ei pane, siis äh, see kõik võetakse hindamisel arvesse. kas ametiühingud saavad pangas normaalselt töötada ja nii edasi, selle võtame me kõik arvesse. sellise süsteemi eelised peituvad selles, et mis iganes tootest, mille iganes tarbija ostab mõne teenuse või esitab või paneb äh, suurema hoiuse, olgu see siis sada, kakssada, kolmsada tuhat eurot, meie läbi oma ühistupankade süsteemi äh, kaitseme neid, äh, sinna on kaasatud ka Itaalia keskpank ja kõik siis ühistusse kuuluvad pangad on natukene oma pädevusest andnud sellesse kogusse, kellel on õigus teha ka äh, väliseid kontrolle. ja see on väga oluline, sellepärast et see on just nimelt see eelkaitse väga kõrgel tasandil, see tagab selle, et pank on stabiilne ja välditakse igasuguseid pankade kokkuvarisemisi. mõte selle taga on muidugi selles, et me peame suurendama usaldusväärsust. isegi kui pangad üritavad oma bilansis näidata asju pigem äh, negatiivsena kui positiivsena, isegi kui nad hoiustuste asemel tõlgendavad hoiused mõneks näiteks äh, väärtpaberiportfelliks, siis nad on ikkagi kaitstud, isegi kui tegemist on väärtpaberiportfelliga. tegemist on suure jõupingutusega äh, tagada kaitse ka läbi pideva seire Äh, tahaksime meie teha ettepaneku, et te peaksite meie instrumenti suhtuma väga positiivselt, äh, see tagab nii tarbijakaitse kui ka stabiilsuse finantsturgudel. vastavalt äh, lõik, lõikele üksteist teie ettepanekust arvan mina, et meie asutuste kaitsesüsteem peaks saama natukene soodsama tähelepanu oluliseks, osaliseks seda sellepärast, et äh, asutuste kaitsesüsteem äh, teeb neid põhjalikke kontrolle ettevõtte juhtimisstruktuuridesse ja likviidsusesse, nii et tehakse väga tõsiseid jõupingutusi tarbijakaitse tagamiseks. ja meie arvame, et meie ettepanek, äh, ettepaneku kohaselt sellised pangad peaksid saama sajaprotsendilise allahindluse, mitte ainult osalise allahindluse. aga toetame ka seda kõige muu osas, mida ütles härra Pangl ja Euroopa Hoiuste Kindlustajate Foorumi esindaja, oluline on mitte unustada seda, et seire ja ennetustegevus ning võimalik sekkumine kohalikul tasandil, eriti väikepankade puhul, on kõik äh, väga olulised äh, meetmed London või Brüssel äh, sellist järelevalvet väikeste pankade üle lihtsalt tagada ei suuda, nii nagu meie seda suudame, kas Kalabrias või mõnes Põhja-Itaalia perifeerias. ilma praeguse majanduskriisita meil ei ole olnud majanduskriisi meie ühistupangas, me pole mitte ühtegi krooni, vabandust, ühtegi eurot küsinud keskpangast või maksumaksjalt abiks ja meile tundub, et selline väike autonoomia, mis meie jaoks on nüüd säilinud ka selles kriisis, on meile väga kallis. suur tänu no.! suur aitäh ja nüüd me liigume edasi Louis Tejero sõnavõtu juurde. suur aitäh! minu nimi on Louis Tejero ja mina olen Äh, Hista-, Hispaania hoiupanga mm, äh, konföderatsiooni äh, esindaja ning ma annan teile ülevaate Hispaania turuolukorrast, sest meie usume, et see, mis meie teeme, hõlmab juba paljusid komisjoni seaduses ettepanekus sisalduvaid ettepanekuid ning ka Euroopa raportööri poolt välja pakutud ettepanekuid see tegelikult äh, äh, kajastab äh, tegelikult rohkemat, kui komisjon ja Euroopa Parlament on välja pakkunud. meil on skeem, mille eesmärgiks on stabiilsus, mis põhineb paindlikkusel. paindlikkusel, mis hõlmab nii ex ante mm, rahastamist kui ex post rahastamist ma kõigepealt räägin lühidalt eh, Hispaania ähm, Hispaania hoiuste tagamise skeemist eh, selle praegusel kujul. kui me räägime selle ulatusest, eh, siis peab ütlema, et see on kohustuslik kõikidele krediidiasutustele. Mm, kolm tagatisfondi on paika pandud, üks pankadele, üks hoiupankadele ning üks ühistupankadele veel üks oluline element on see, et see fond ei eh, kata mitte ainult eh, hoiuseid, eh, vaid ka väärtpabereid, mis panka on hoiule antud. aga need väärtpaberid ei tohi olla selle panga poolt emiteeritud kaetud ei ole finantsinstitutsioonide ja avaliku sektori hoiused. ja lisaks äh, need äh, hoiused, äh, mis on ettevõtetel, mis on selle krediidiasutuse loonud. mis puudutab konkreetseid instrumente, siis meil on hoiud, sertifikaadid, vabalt kaubeldavad, allutatud kohustused, ühesõnaga kõik on kaetud. mis puudutab nüüd fondi konkreetseid omadusi, siis oluline on see, et need kolm fondi, millest ma rääkisin, on juriidilised isikud, nad on sõltuvatud. ehk siis see tähendab seda, et need fondid on täiesti eraldiseisvad äh, nii finantsasutustest, äh, mis neile raha annavad, äh, kui ka riigieelarvest eraldiseisvad siis, nad on täiesti eraldiseisvad. rõhutan ma veel kord Nad saavad tegutseda ja investeerida ähm, kõrgekvaliteedilistesse varadesse, äh, likviidsetesse varadesse nendes riikides, kus on kõrged äh, reitingu äh, näitajad ähm, kui me räägime Exante fondist, siis siin on sihttasemeks üks protsent tagatud hoiustest. ja Äh, siin on äh, direktiivi peamine mõjukoht, äh, sellepärast et siin tõstetakse see määr pooleteise protsendini. Mm, me leiame, et üks protsent on piisav. ja sihttase on viis protsenti börsinimekirja pandud väärtpaberite turuhinnast ning viis protsenti börsinimekirja mittekantud väärtpaberi nimi ostuväärtusest. kui äh, põhitase on tagatud, äh, siis äh, teatud perioodi jooksul makseid teha ei tule ja kui fond peab tegutsema, siis on sinna ka rohkem vaja raha loomulikult. Äh, lisaks sellele äh, võib äh, Hispaania riigipank ka osamakseid teha. nüüd ma jõuan kõige olulisema osa juurde, mis puudutab hoiuste tagamise skeemi kasutamist Hispaania turul. tegelikult on kasutamisvõimalusi kaks peamine eesmärk äh, on äh, kaitsta äh, hoiustajate raha selliste sündmuste eest, mis võiksid käivitada väljamaksete vajaduse. me räägime näiteks minevikus olnud probleemidest Äh, väljamaksete tegemisel. kui väljamakseid tuleb teha, siis äh, seda tuleb teha kahekümne tööpäeva jooksul pärast seda, äh, kui kas kohus või Hispaania pank on otsustanud seda tuleb teha. veel üks oluline mm, aspekt ja kus meie ähm, seisukoht ja direktiivi ettepanekus sisalduv lähevad lahku, on see, et meie leiame, et kakskümmend tööpäeva on mõistlik ajaperiood. komisjon tahab, et see oleks viis tööpäeva ma arvan, et see põhjustaks tõsiseid probleeme ehm, Hispaania riigipanga või kohtuotsuse täideviimisel. Ehm, see on siis peamine fondi kasutusviis, aga on veel üks teine võimalus, kuidas fondi kasutada ehm, ja nimelt pangakriiside lahendamiseks. praegusel hoiuste tagamise skeemil on meil juba võimalus äh, Ähm, võtnud arvutusele meetmeid, äh, panga päästmiseks mm, meil ei ole äh, saja tuhande eurost sihttaset äh, äh või piirmäära eh, hoiustaja kohta, aga meil on kolm eh, meedet eh, või aspekti restruktureerimisest rääkides ennetav, see puudutab seda, kui on probleeme kapitali märkimisega, kui on ostetud halbu varasid, probleeme on laenudega ja nii edasi ehk siis mis tahes probleemid, eh, eh, mida püütakse siis ennetada, et eh, ohuolukorda ei tekiks. lisaks on meil restruktureerimismeetmed, mis aitaksid panga taas hästi toimima saada, mis teeks ülevõtmise või liitumise, ühinemise lihtsamaks Äh, näiteks on võimalik äh, äh, firma või vabandust, pank teisele ettevõttele üle anda. ja lisaks on võimalus, et Hispaania riigipank võtab tarvitusele meetmeid selleks, et parandada juhtimist näiteks äh, parandades äh, sisekontrolle äh, või panga riski juhtimismeetmeid. me leiame, et selline kaheosaline või kahesüsteemne fondi kasutamise võimalus on hea lahendus me leiame, et see viis, kuidas meie asjale oleme lähenenud, on midagi, mida tuleks kaaluda, sellepärast et selle peamiseks eh, eeliseks on paindlikkus. see annab paindlikkuse eh, tegelemaks panganduskriisiga ja järelevalve saab siis eh, otsustada, milline see ühe, kahest kasutamisvõimalusest oleks sobivam antud olukorras ja me arvame, et selline lähenemine tõhustab äh, fondi vahendite kasutamist äh, ning toob kaasa selle, et fondi raha kasutatakse paremini ja tõhusamalt. ma toon teile konkreetse näite. Äh, Hispaania hoiupank TGS päästis Castilla La Mancha hoiupanka ning seda tehti fondi abil otsustati kolmsada miljonit eurot äh, raha anda selleks. Äh, mis tahes hoiuste tagamise skeem, mis äh, paika pannakse, on kindlasti raskustes süsteemse kriisi lahendamisel, nagu meil praegu ehk siis eh, lisaks sellele, et eh, panna paika eh, põhilised iseloomuomadused või jooned, millele hoiuste tagamise skeem peab vastama, tuleb kindlasti tegeleda ka ennetavate meetmetega, mis ennetaksid olukorda, kus panku üleüldse päästma peab hakkama. suur aitäh teile! suur tänu ja suur tänu ka kõikidele kõnelejatele kõneajast kinnipidamise eest. nüüd aga küsimused ja vastused ja kõigepealt annaksin sõna meie raportöörile Peter Siimonile, palun Äh, ich, <clears throat> ich möchte mich bei den heute vortragenden Experten. Tänan. Ma sooviksin äh, tänada eksperte mitmete minu raporti projekti positiivsete aspektide mainimise eest ja samuti, et te mainisite olukorda oma riikides. ma ei hakka mainima eraldi neid punkte, milles me nõus oleme, vaid äh, ma tahaksin äh, mainida neid äh, punkte, mis teie arvates väärisid kriitikat ja põhjendan siinkohal enda poolt välja pakutud lahendust. kõigepealt, kas garantiid võiksid asendada osamakseid fondi? eks ante makse on ainus võimalus tagamaks kiireid väljamakseid ja garantiid minu arvates ei ole midagi muud kui äh, varjatud ekspost rahastamine ja nüüd äh, üks koma null protsenti või üks koma viis protsenti kaetud äh, hoiustest minu lahendus minu arvates äh, vastu, vastab teie soovitusele. ma olen ajaliselt seda asja edasi lükanud ja koormus on pankadele nii-öelda jaotunud nüüd kümne aasta asemel viieteistkümnele aastale, nad maksavad äh, kauem äh, oma osamakseid, aga osamaksed jäävad samaks ja nüüd äh, väljamaksed äh, mitmele konto omanikule või isikule, kellel on juurdepääs kontole. ma ei saa aru siin ausalt öeldes probleemist, mida te mainisite. kui pank äh, toimib ja kontol on mitu omanikku, kes saavad sõltumata teineteisest konto tühjaks teha, siis ma ei tea, kui siin tahetakse võtta tarvitusele meetmeid, siis need äh, tuleks teha juba enne kriisi, tähendab, toimivas äh, pangas ei saa olla sellist äh, olukorda. ja mis puudutab nüüd kodanike kindlustatust, siis äh, teatud määral jah, ma saan aru teie ettepanekust seoses omavastutusega, aga paljudele inimestele see käib äh, siiski üle jõu. tihtipeale kodanikud siiski panevad äh, vastutuse pankurite õlule ja niimoodi kodanikele osavastutuse andmine ei suurendaks nende usaldust. nüüd ähm, edasi see kakskümmend päeva ja seitse päeva. ma pakkusin välja kakskümmend päeva, kuna kiiremini tõesti ei saa, aga et esimese viie päeva jooksul maksta kiiresti välja viis tuhat eurot, siis see arvestab tegelikult mõlema poole huvidega. oluline on, et et me ei lubaks selliseid tähtaegu, millest ei ole võimalik äh, kinni pidada, sellepärast et äh, muidu kodanike usaldus hoiuse tagamise süsteemide vastu saab õõnestatud. aga me peame aru saama sellest, et enamik inimesi ei saa endale lubada seda, et nad äh, kakskümmend päeva on lihtsalt ilma rahata ja vaatavad ise siis, kuidas hakkama saavad. meil tuleb arvestada sellise olukorraga ja võimaldada kiiret likviidsust tarbijale. ja viimane punkt nüüd. kas äh, finantsinstitutsioonide koormamine osamaksete kaudu fondi kitsendatud tingimustel ei võiks äh, kaasa tuua seda, et äh, pangad hakkavad äh, müüma klientidele maatooteid, mis ei vasta nendele kriteeriumitele, selle teema tõstatas härra Korneli. hoiustaja teeb äh, põhimõttelise otsuse, kas ta paneb raha tähtajalisele hoiusele, kus ta saab vähe intressi või kuskile mujale, kus on kõrgem intress. ja meil ei saa olema siin äh, nüüd ühe tooteliigi asemel tingimata teist. Basel kolm ju nõuab ka juba kõrgemat omakapitali ja see paneb riskid uutele alustele. igal juhul meie ehitame siin ju üles hoiuste tagamise süsteemi ja kõik sõltub sellest, kui äh, suure riskiastmega pank äh, on. kui pank äh, valib madalama riskitasemega toodete asemel kõrgema riskitasemega toodete müügi, siis äh, suurenevad ju ka kulud äh, tagamise süsteemile nii et äh, ma kahtlen selles, kas on olemas äh, finantsstiimuleid, mis peaksid tooma kaasa kõrgema riskitasemega toodete müügi, tänan. suur tänu, need ei olnudki vist küsimused, vaid pigem debatt, äh, aga noh, mis seal ikka siin päevakorras öeldakse ka, et küsi-, küsimused ja debatt, aga võtame kõik küsimused korraga koos ja siis saavad paneeli liikmed sõna ja kõigepealt siis Viki. suur tänu väga huvitav on ära kuulata see, kuidas erinevad skeemid toimivad erinevates liikmesriikides. huvitav eh, teada saada, millised on olnud teie kogemused nii enne kriisi kui ka pärast kriisi ja, ja tuletab meile meelde, et ära ei tohiks unustada väga suurt osa tillukesi institutsioone, kes eh, krediiti annavad ja hoiuseid öö, eh, arvele võtavad ma tahaksin, kui see on vähegi võimalik, mõista, kuidas see süsteem toimib, vastastikuse tagatise süsteem toimub Saksamaal ja Austrias, sest et ma mõistan, et ei ole praegu tekkinud probleemi, on aga siiski tõsine oht, et võib kujuneda dominoefekt, olete nõus sellega, et dominoefekt võib äh, tekkida? kui äh, vastastikune tagatise süsteem tähendab seda, et iga krediidiasutus vastutab mitte ainult äh, deposiidi katmise teatud summa ulatuses, vaid äh, tegelikkuses vastutab ka lisakapitaliga, kui peaks tekkima probleem siis tegelikult on see absoluutselt teistsugune risk sellele, mida me oleme näinud ette tarbijakaitse all. ja minu mure seisneb selles, et kui me vaatame kapitalinõuete direktiivi, siis need vastastikused tagatised tegelikult ei ole tagatud mitte mingisuguse kapitaliga. seletage seda natukene ja rääkige, mida te üksikute asutustena teete selleks, et tagada, et teil on piisavalt kapitali selle võimaliku äh, kohustuse üleskerkimise korral, selleks et peatada dominoefekt. suur tänu, Sven, äh, järgmisena palun. jaa, Tsuni, jaa, first of all thank you very much. kõigepealt suur tänu. minu meelest oli see väga huvitav mind huvitab üks asi. Peeter Siimoni äh, ettepanekut võrreldes komisjoni ettepanekuga, siis siin on töötavad erinevused. kui me vaatame teie tagatissüsteemi, siis milline on äh, kogu kaitstuse tase? kui palju kapitali peab äh, siis kõrvale panema, eh, võrrelge neid kahte erinevat ettepanekut ja lisaks sellele, kuidas see puudutaks teie süsteemide osapooli, sest et teil võib olla selliseid liikmeid, kelle riskiprofiil on kõrgem, teistel madalam ning eh, ettepaneku mõjud võiksid nende jaoks olla ju erinevad. nii et ma tahaksin teada, kui suur on see kogusumma eh, erinevate valikuvariantide puhul ja kui suur on erinevus? ja küsimus eh, härra Kupeile. me oleme teiega ka varem kohtunud eh, ja ma olen teie pädevust kõrgelt hinnanud ja ma tahaksin lihtsalt mõista, milline on teie roll osalt eh, siis arvestades seda, et te olete eh, Euroopa Hoiuste Kindlustajate Foorumi looja ja samas olete valitsuse esindaja Saksamaal. kas siin ei ole teatav huvide konflikt? sest mulle küll tundub, et natukene raske oleks neid kahte ametikohta omavahel lepitada. suur tänu, rohkem sõnasoovid ei ole, kuid siiski ütleb proua esineja Burkhardt. Äh, <clears throat> äh, tänan, proua esineja ma olen suures osas nõus äh, nende punktidega, mida mainis äh, kolleeg Simon, ma toetan teda, eriti mis äh, puudutab seda iga-aastast koormust pankadele, ka see on mulle südamelähedane teema. mul on üks küsimus ekspertidele. Euroopa Liidust väljaspool on riike, mis on meiega juriidiliselt seotud, nagu näiteks äh, Norra. ja nendel on äh, kõrgemad äh, hoiuste tagamise määrad. kuidas siis selles olukorras nüüd käituda, raha liigub kiiresti Euroopast siia-sinna, kas eksperdid võiksid meile siinkohal äh, nõu anda. tänan uh,. Thank you very much um,. What I propose to do is to come suur tänu, ma teeksin ettepaneku, et äh, anname sõna meie ekspertidele samas järjekorras äh, nagu enne, aga kahjuks aega on vähe, nii et kaks minutit igale ühele, nii et keskenduge palun nendele küsimustele, mis teile kõige rohkem südamelähedased on. ja loomulikult võite te osadele küsimustele vastata ka osadele punktidele vastata, mille tõid esile teised eksperdid. ja võib-olla võiks rääkida ka vahendite topeltkasutamisest, seda, et ühte ja sedasama summat kasutatakse kriisi ennetamiseks ja te-, deposiidi tagamissummana. no võib-olla teil on seisukohti selles küsimuses, nii et võib-olla kõigepealt Dirk Kupei saab sõna. suur tänu, proua esinaine! ma tahaksin kõigepealt vastata härra Kiigoldi küsimusele ta ütles, et ma olen EFTi asutaja ja aseesimees. jah, see on äh, õige. ma esindasin täna siin EFTi äh, seisukohti. härra Kiigold mainis äh, seda, et ma olen eksperdina Saksamaa valitsuse ülesandel nõukogu läbirääkimiste meeskonna liige. ma ei näe vastuolu siinkohal nende kahe töö vahel. ma edastan oma ekspertteadmisi Saksamaa valitsusele seoses äh, Basel kolme ja seoses äh, EFTi tööga. ma ei näe siin mitte mingisugust äh, huvide konflikte. kui ma sõna võtan, siis ma ütlen ka selgelt välja, millise organisatsiooni nimel ma äh, sõna võtan. täna ma rääkisin EFTi äh, nimel, refereerides äh, komisjoni ettepanekut, nii et ma ei rääkinud siin enda või kellegi ähm, kolmanda nimel, vaid konkreetselt EFTi nimel. nii et ma ei näe siin huvide konflikti, minu tegevus on täiesti läbipaistev, ma ei äh, varja midagi ja annan sellest avalikult kõigest teada, mida ma teen. mis puudutab nüüd äh, sisulisi küsimusi, siis äh, siin mainiti, kas problemaatiline võib olla see, et mõnes äh, teises riigis Euroopas on hoiuste tagamise määr kõrgem. komisjon viis läbi uurimuse aastal kaks tuhat ja siis kehtis koduriigi põhimõte ja põhimõtteliselt, kui avati filiaal teises riigis, siis võeti kaasa koduriigis kestiv hoiuste tagamise määr, mis võis olla kõrgem kui selles äh, teises riigis ja kehtisid teatud määral äh, nii-öelda ekspordikeelud, loomulikult kümne aasta jooksul on olukord äh, tugevalt muutunud ja finantsturu kriisil on need erinevad määrad loomulikult oma rolli mänginud. me peaksime aga keskenduma tavaajale, mitte finantskriisile. kriisi ajal meil on vaja hoopis teistsugust raamistikku. mina isiklikult eksperdina ei arva, et olukord oleks problemaatiline kui äh, Euroopa majanduspiirkonna riikidel lubatakse kõrgemat äh, hoiuste tagamise määra. ja see miinimummäär on ka nendel ju praegu sada tuhat eurot. mis äh, puudutab nüüd neid asutuse siseseid ähm, või asutuste vahelisi äh, tagamissüsteeme, siis nende kohta ma eriti ei oska midagi öelda, Austria, Itaalia kolleegid vastavad endale küsimustele, aga kui nüüd rääkida kümnest või viieteistkümnest aastast, siis küsimus ei ole selles, kas äh, on võimalik need osamaksed teha, vaid sellest, kas need on äh, proportsionaalsed proportsionaalsus eeldab seda, et rahastamine on tõesti äh, ülimalt vajalik ühe koma viie protsendi osas, meil on omad kahtlused. Islandi ja Ühendkuningriigi puhul, äh, kriisi puhul ei olnud tegemist äh, ebapiisavate tagatistega ja nüüd, mis puudutab väljamakseid, siis äh, äh, tihtipeale on äh, keeruline kindlaks teha konto omanikku, kui näiteks on tegemist korteriühistu kontoga. palun rääkige natuke kiiremini, sest et peale teid on veel neli kõnelejat, vabandust, ma pean teid tagant kiirustama, aga nii see on ja nüüd viimane märkus selle omavastutuse kohta. komisjon jättis selle välja ja siin raportis ei ole see sees, see on minu arvates õige, ka Baseli komisjon on välja pakkunud, et oma vastutushoiuste tagamise süsteemides ei peaks äh, kehtima, peaks olema sada protsenti stabiilsus ja usaldus äh, tagatud ja kodanikud ei saa hinnata pankade riske, kui isegi järelevalvajad ei suuda seda teha suur tänu. no ma tean, et on väga raske kokkuvõtlikult äh, vastata, te kõik tahate kõigile vastata, aga Vera Kotrel järgmisena. suur tänu, ma teen tõesti väga lühidalt, kuivõrd ma ei saa kindlasti kommenteerida äh, ühtsete tagastussüsteemide, skeemide süsteemi Ühendkuningriigis neid ei ole ja seega ega ma neid ei kommenteeri ka. aga paar sõna selle kohta, et öö, äh, teistesse riikidesse üle, raha üleviimisest. me nägime, et Inglismaalt, kui äh, Iirimaa tõi sisse sajaprotsendilise taga, äh, taga, äh, garantii deposiitidele, siis raha läks Iirimaale, kuid see tekitas väga tõsiseid probleeme ja muresid sellepärast, et tegelikult see raha ei olnud äh, tagatud, garanteeritud, nii et äh, meie tahtsime selgitada ja pidime selgitama tarbijatele, et kui nad oma raha Iirimaa arvetele üle kannavad, siis tegelikult äh, võib see tähendada seda, et kui institutsioon satub finantsraskustesse, ei ole need deposiidid sisuliselt tagatud. suur tänu. Andreas Pangel, palun järgmisena. meilt äh küsiti kriisikogemuste kohta. oma sõnavõtus ma ka lühidalt juba mainisin seda. Pavag ja Konstantsia olid need pangad, millele läheneti väga pragmaatiliselt ja arvutati välja, et mis juhtub siis, kui lastakse nendel pankadel põhja minna ja kui palju maksab saneerimine. ja kõik äh, Austria pangad koos, äh, pankade peadirektorid otsustasid, et saneerimised on äh, majanduslikult mõttekamad ja kogu pangandusturule on see parem lahendus. mis puudutab dominoefekti, siis äh, iga panga kohta on meil paika pandud äh, koormuse piirid niimoodi, et ei tekiks seda järjestikust pankrotiminekut või dominoefekti, nagu te mainisite? tunnistan, et äh, mitte iga saneerimine ei pruugi olla edukas raportöör äh, pakkus välja, et ühte kolmandikku fondist on võimalik kasutada saneerimiseks ja kui soovitakse suuremad summad kasutada, siis ainult järelevalvaja nõusolekul, nii et siin on pandud äh, paika piir ja minu arvates on see mõttekas lahendus. veel kord äh, tuleb toonitada et kogu see vahendite kasutamise küsimus on loomulikult äh, seotud äh, ka kriisilahendusfondiga. ma tean, et äh, komisjon ei ole selle teemaga veel nii kaugele jõudnud kui hoiuste tagamisega, aga tundub, et need kaks teemat on ka komisjoni arvates omavahel seotud ja nüüd äh, lühidalt veel riski hajutamise kohta. ka detsentraalsetes sektorites on äh, palju panku Sak-, Austrias äh, viissada kakskümmend ja juba see ainuüksi on riski hajutamine, tänan. suur tänu ja Frederico Corneli, palun järgmisena. suur tänu, proua esinaine üritan vastata härra Siimoni kolmele märkusele eh, ning eh, Sven Kiigoldile ja proua Fordile. kõigepealt härra Siimon, eh, võimalikku reeglitest eemale hiilimist Basel kolm ei kata, võib-olla ma ei selgitanud seda väga hästi, aga minu meelest te teete vea, kui te arvate, et Basel kolm 3 Äh, eeldab mingisugust kapitali kaalumist äh, selle äh, väärtkirja, väärtpaberi hoiustamine, seda peab baasel laenu andmisena, laenu võtmisena ja see tähendab seda, et kapital kui selline ei suurene aga kindlasti eh, hiiliksid nad mööda eh, hoiuste tagamise skeemi eh, alastest nõuetest ja praegu tegelikult on see täiesti võimalik, selle ettepaneku sellisel kujul. probleem seisneb selles, et kuidas need tagatissüsteemid praegu meil toimivad pangad varisesid kokku sellepärast, et neil tekkis probleeme likviidsusega. Euroopa Keskpank äh, äh, tegi väga palju selleks, et kogu see süsteem vee peal hoida. likviidsuse sammas on väga oluline pangandussüsteemis. meie puhul näiteks kui äh, kuussada tuhat on kaetud hoiuste tagamise süsteemiga, siis äh, pannakse kõrvale üks koma kolm miljonit eurot, mis tähendab seda, et äh, meie tagatise summad on märksa suuremad. peamine tegevuse äh, mõte seisneb ennetamises. kui me ei läheneks ennetavalt, siis sekkumine oleks ainult reaktsiooniks, nii nagu Austria kolleeg ütles ei oleks mitte kuidagi võimalik äh, isegi keskmise suurusega šokkidele vastu, šokkide olukorras vastu pidada, rääkimata suurtest šokkidest. ja nagu näha, meie süsteemid praegu keskmise suurusega šokid siiski välja kannavad ja härra Kiigold. milline on äh, uue seaduse mõju meie jaoks, meie oleme traditsiooniline pangandusasutus see tähendab seda, et me peame leidma kolm-neli lisamiljardit selleks, et äh, toetada ka VKE-sid, katta ka VKE-de äh, äh, hoiused, see, aga kõige rohkem äh, just nimelt puudutabki neid pankasid, kes toetavad VKE-sid, mitte investeerimispanku, kes seda niikuinii ei tee. suur tänu ja lõpetuseks äh, Luis de Heiro suur tänu, ma teen väga lühidalt. alustaksin viimasest punktist, millele kolleegid viitasid. me ei ole viinud läbi kapitali mõjuhinnanguid seni veel eh, selle uue seadusandluse kontekstis. Hispaania pangandussektoris kuivõrd meil juba on praegu hoiuste tagamise süsteem paigas, tuleb välja selgitada, kas äh, me tõstame siis ühelt protsendilt äh, selle garantiiprotsendi ühe koma viiele protsendile ja kas äh, hakkab kehtima meie jaoks ka need teised kõrgemad määrad? ja mõju ilmselt on Hispaanias natukene vähem äh, tunda kui teistes riikides, kus seni veel ei ole sellist eksante äh, kapitali varumise süsteemi. nüüd äh, kapitali väljavool teistesse riikidesse, siis meie seisukoht on, et praegusel kujul, kuivõrd me garanteerime sada kakskümmend tuhat eurot hoiuseid, siis vähemalt hoiupankade puhul on tagatud äh, siis äh, kogu summa äh, väga paljudele hoiustajatele ja me tõesti arvame, et kapitali väljavoog ilmselt probleemiks meie, meile sellepärast ei kujune. suur tänu, ütleb proua esineja, suur tänu kõikidele osalejatele, seega oleme me siis jõudnud selle kuulamise lõppu ja suur tänu saadikutele, kes on kohal, teile ma ütleksin, et kohtume siis täna pärastlõunal kell viisteist null null uuesti ei, siiski kell kaks, äh, Gary Gensler on siin, kell kaks, mitte kell kolm. tegemist on avatud kohtumisega kõigile, kes soovivad äh, tulla.